So ladies and gentlemen. daamid ja härrad, ministrid, rahvusriikide ja Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et olete leidnud tee tagasi siia saali meie konverentsi teiseks osaks, tegemist on teise kõrgetasemelise konverentsiga Euroopa mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta üks tehniline märkus teile. me kasutame sama süsteemi nagu täna hommikul sõnavõtjate osas. kes soovib sõna saada, siis süsteem on sama. kõigepealt muidugi anname me sõna teise paneeli sõnavõtjatele. meiega on siin härra Mikolai Dovgilevitš kes on äh, kantsler äh, Välisministeeriumist, siis Alex White. kes on Iiri parlamendist ja juhib seal äh, finants ja komisjoni, siis on siin Ivailo Kalfin, kes on Euroopa Parlamendist, eelarvekomisjonist samuti on meil ka teine kaasraportöör Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonist ja ka Neeli Kruus komisjonina, komisjonist ja kõigepealt annaksingi sõna härra Dovgilevitšile, kes on Poola välisministeeriumist. Thank you so much, it's a pleasure to be again in the European Parliament. suur tänu! ma kades, ta on siin Nikolai Vammenit, kes äh, on eesistujamaa esindajana siin. daamid ja härrad, tahaksin alustada öeldes, et meil on neli elementi, millega Euroopa kriisist välja tuua. meil on vaja stabiilset konsolideerimist, nutikat äh, riigieelarvete konsolideerimist ja see tegelikult toimib ju praegu fiskaalkokkuleppe ja majanduse juhtimise paketi kuuik paketi kaudu. meil on selgelt ka finantssektori jaoks reguleeringud ette nähtud, meil on vaja rohkem solidaarsust ja meil on vaja töötada euro jaoks välja korralik tulemüür. ning neljas element, millest ma täna tahtsin rääkida, on majanduskasv ei ole võimalik teha nägu, et ei näe tööpuudust, majanduslanguse märku, märke probleeme Euroopa konkurentsivõimega ning kohe kindlasti ei saa me teha nägu, et Euroopa muutub tugevamaks praeguse üleilmse konkurentsi tingimustes pärast kriisi. nüüd, kui vaatame mitmeaastast finantsraamistikku kui praktilist meedet Euroopa Liidu aitamiseks selleks, et ähm, tagada kasvu, kasvu ja töökohti. kui vaatate, mida reitinguagentuurid on öelnud, nagu näiteks Standard and Poor's viimastel kuudel, siis ähm, euroala liikmete reitinguid on langetatud, sellepärast et ei ole äh, soodustavaid meetmeid ning peaaegu kõik on ühel nõul selles osas, et meil on vaja kärpeid ja kasinust, kuid meil tuleb teha ka kõike selleks, et äh, vältida deflatsiooni ja majanduse stagneerimist. selle põhjal võib Euroopa Liidu eelarvet vaadata kui investeeringumeedet, millega on võimalik Euroopa konkurentsivõimet suurendada ja tugevdada ka Euroopa Liidu ühisturgu. Euroopa Liidu poliitikatel on investeeriv iseloom ja tegemist on tegelikult ka avaliku sektori investeeringute allikaga. oma ettepanekus komisjon on juba arvestanud praeguse majandusliku olukorraga Euroopas mõned aastad tagasi veel oli Euroopa Liidu eelarve üks koma kaheksateist protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja nüüd on see üks koma kaksteist protsenti ning tulevikus on äh, ette nähtud kõigest üks koma null viis protsenti. ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika, ähm, nende eelarvevahendid on külmutatud. kui te vaatate aastaid kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme, siis Euroopa Liidu eelarve on kolmkümmend seitse koma üks protsenti tõusnud, vahepeal on kaksteist liikmesriiki liitunud, meil on uus leping koos uute pädevusvaldkondadega Euroopa Liidu jaoks ja meil on ka uued sotsiaalmajandus ja sotsiaal- ja majanduspoliitilised äh, eesmärgid. kui me vaatame aastaid kaks tuhat kuni kaks tuhat kümme, siis ainult mõned liikmesriigid on oma riiklikke kulutusi vähendanud ja tegelikult tuleb tõsiselt öelda, et Euroopa Liidu eelarvet ei saa kasutada patuoinena, kui me räägime riiklike eelarvepoliitikate läbikukkumisest. tahaksin paari sõnaga rääkida ka ühtekuuluvuspoliitikast Poolas peetakse seda kõige tähtsamaks investeerimispoliitikaks, sest meil on olnud võimalik teha suur samm edasi, kahe tuhande neljandal aastal oli meil nelikümmend protsenti ja nüüd on kuuskümmend viis protsenti SKT-st meie majandus äh, meie SKT ja me ei saa vaadata Euroopa Liidu poliitikat kui abstraktset poliitikat, vaid tegemist on poliitikaga, mis on seotud ühisturuga ja ühisturg on see, mis toob eurooplastele kõige rohkem kasu ja tegemist on tõesti põhialusega, tegemist on samba, alussambaga Euroopa Liidu jaoks Euroopa Liidu kulutustega on võimalik ühisturgu tugevdada, investeeringud äh, kaasaegsesse taristusse, inimressurssidesse on tegelikult Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja majanduse konkurentsivõimet suurendanud. ning meil on vaja ka konkurentsivõimet üleilmsel tasandil. ning see oleks ka selleks, et et äh, luua eeltingimused majanduskasvu jaoks, on meil vaja ka suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ning äh, konkurents ja solidaarsus käivad käsikäes, neid ei ole võimalik üksteisest isoleerida. tihti küsitakse ka, kui palju need äh, probleemid, mida on euroala riikides näha, kui palju on need seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, et tegemist on väga eksitavate aruteludega tihtipeale mina usun, et pigem on meil puudu kontrollist ja kontrollimeetmetest euroala tasemel kui teatud poliitikate mõjuga või investeerimisprojektidega, mis on toonud praegu kaasa praeguse riigivõla ja usalduskriisi euroalal. nii et ühtegi, ühte poliitikat ei saa vastutavaks teha samal ajal ei tohiks me alahinnata ka vajadust ühtekuuluvuspoliitikat muuta tõhusamaks, kuid see kehtib ka teiste poliitikate kohta, kaasa arvatud põllumajanduspoliitika. meie jaoks on võtmetähtsusega mitmeaastase finantsraamistiku puhul see, et tuleb vastata praegustele väljakutsetele, tuleb kasutada eelarvet kui investeerimisvahendit, millega toetatakse majanduskasvu. ning samal ajal tuleb ka selgitada, et Euroopa Liidu eelarve on meede, millega on meil võimalik äh, majanduslikke probleeme lahendada, mitte aga majanduslike probleemide allikaid. suur tänu! suur tänu, härra minister! härra White Iiri parlamendi nimel, palun! suur tänu, härra juhataja, ministrid, volinik, parlamendi liikmed, Euroopast ja rahvusparlamentidest. Ähm, mul on suur au osaleda selles väga olulises arutelus ja ma usun, et äh, me kõik mõistame, et et äh, mitmeaastane finantsraamistik ei ole tegelikult äh, ju ranges mõttes eelarve ja see annab meile võimaluse äh, Äh, täna loobuda sellest lehmakauplemisest konkreetsete eelarveridade ümber, me kõik mõistame nende olulisust liikmesriikide jaoks, aga me saame täna sellest äh, nii-öelda kõrvale jääda ja vaadata, millised on need strateegilised küsimused, mis selles protsessis tuleks äh, vastata. ma arvan, et me peame praegu küsima endalt eelkõige seda, kui ambitsioonikad me tahame olla, kui ambitsioonikad me julgeme olla järgmise Euroopa Liidu rahanduse faasi käigus, sellepärast et eelarve mõnes mõttes ongi ju Euroopa Liit, kui selle peale mõelda. Äh, konkreetsete kodanike vaatepunktist äh, määratleb selle, äh, mida Euroopa Liit teeb või mida ta suudab saavutada just nimelt eelarve või see toimub kõik eelarve läbi. nii et äh, võib-olla astuksime siin sammu tagasi ja vaataksime strateegilisi küsimusi ja strateegilisi võimalusi, mis meil on. Äh, eelkõneleja ja ka teised on äh, maininud seda, et rahv-, mitmeaastane finantsraamistik on tööriist Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamiseks ja minu arvates see on üsna hea lähtepunkt, sellepärast et äh, vähemasti meie riigi ko kogemus ja see tegelikult ei ole Iirimaa eripära, on see, et äh, me ju räägime sellest äh, vajadusest äh, võtta kärpemeetmeid, enamik inimesi tegelikult mõistab seda vajadust, aga on väga vähe selliseid inimesi, kes arvavad, et ainult kärbetega on võimalik lahendada ära see Euroopa põhimõtteline majanduskriis, nii et meil peab olema äh, selge poliitika majanduskasvu ja tööhõive saavutamiseks ja mina äh, väga kiidan neid, kes soovivad kirjeldada seda äh, protsessi ja seda lõplikku kokkulepet investeeringu eelarvena. see peaks tõesti olemagi Äh, investeerimisprojekt. meie lähikuudel hakkame äh, Iirimaal läbi rääkima fiskaalleppe küsimust ja päris paljud inimesed ütlevad seda, et äh, kärpemeetmete vajalikkus on selge, need võib-olla ei meeldi meile, aga me mõistame nende põhjendusi ja seda vajadust nende järele, aga ei ole alati nii selge see, Äh, millised on need äh, kärbetega kaasnevad poliitikud, äh, poliitikad majanduskasvu ja investeeringute suurendamiseks? kui ma tohin kasutada seda koledat reklaamisõna, siis me peame natukene paremini brändima oma tegevust. kodanikel on väga raske tegelikult mõista, mida see majanduskasvu ja tööhõivepoliitika endast kujutab. nii et siin on meil tegelikult järgnevatel kuudel võimalus äh, tegelikult äh, neid poliitikaid äh, kirjeldada ja äh, ka tagada, et need poliitikad võt-, vastaksid sellele väljakutsele, mida majanduskasvu ja investeeringute tagamine meie ette kogu Euroopas seab. loomulikult ma ei taha piirduda omaenda riigiga, aga siiski ma ütleksin, et meie kogemus ütleb, et et meie oleme ju Euroopa Liidu täisliikmed ja väga äh, entusiastlikud liikmed ja meie kogemus struktuurirahast, fondide rahastamisega, ühtekuuluvusfondi rahastamisega, noorte inimeste liikuvusega ühenduse tasandil, see kõik on olnud suurepärane kogemus. ja kui me vaatame äh,, kus on see motivaator, kust see motivatsioon on tulnud kui me näeme viimast kolmekümmet aastat Iiri majanduse arengut äh, ja riigi sekkumist sellesse, siis see motivatsioon on tulnud äh, Euroopast, see stimuleerimine Iiri majanduse suhtes on tulnud Euroopast ja nüüd jõuame me uude ajajärku Euroopa jaoks ja äh, Euroopa jaoks on oluline see, et äh, majanduse taastamiseks suudaks Euroopa pakkuda just nimelt investeerivat eelarvet. nii et äh, me saame kasutada seda eelarvet Euroopa tasandi majanduskasvu poliitika ellurakendamiseks, ma osalesin just äh, selle nädala alguses Kopenhaagenis konverentsil ja keegi küsis kuulsa Lord Keinsi kohta ja selle kohta, kas see fiskaallepe keelustab nüüd keinsiaanliku majanduspoliitika tegelikult keynesiaanlik majanduspoliitika ei ole võimalik äh, enam äh, ühes riigis äh, korraga. vanasti öeldi, et sotsialismi ei ole võimalik saavutada ainult ühes riigis. nüüd on nii, et kui me soovime keynesiaanlikult sekkuda majandusse, siis me peame seda tegema Euroopa Liidu tasandil, sellepärast et me ei pea muutma mitte ainult kodanike võimalusi, vaid me peame ka muutma kodanike äh, pilti Euroopa Liidust, me peame uuendama nende usaldust selle Euroopa projekti vastu ja see on ka üks meie suurtest äh, eesmärkidest, meie ei tahaks, et äh, Euroopa Liitu nähtakse ainult sellise pidurdajana või, või kärpijana. selle asemel peaksid Euroopa kodanikud, Euroopa hääletajad Äh, nägema Euroopa Liitu mitte kaevikusse taandujana, vaid edasiliikujana, läbimurdjana, sellise organisatsioonina, mis pakub võimalusi eriti noortele ja ei kahjustaks noorte tuleviku väljavaateid. ja kui ma vaatan komisjoni ettepanekuid, siis äh, minu meelest et äh, me võime küll vaielda konkreetsete osade üle sellest ettepanekust, aga ma juhiksin teie tähelepanu nendele ettepanekutele, mis puudutavad teadusuuringuid ja innovatsiooni ja öö, äh, uuringuid. kui me selle osa tõeliselt ellu rakendame, äh, siis me saame selle teaduse, äh, uuringutegevuse, äh, innovatsiooni kaudu tagada ka tööhõivet, me saame tõsta näiteks sotsiaalteenuste ja tervishoiu kvaliteeti ja me saame suurendada kõikide Euroopa kodanike võimalusi, mitte äh, ainult praegu, vaid ka tulevikus nii et see peaks olema investeeringu eelarve, ma loodan, et sellest saab investeeringu eelarvet ja ma ootan huviga edasist arutelu. suur aitäh, härra White ja härra Kalvin, palun Euroopa Parlamendi nimel. suur aitäh, lugupeetud esimees, härra volinik, ministrid, parlamentide liikmed, head kolleegid ma usun, et tegemist on äh, täna väga huvitava aruteluga, olgugi et meie arvamused on erinevad paljudes küsimustes, ikkagi on oluline, et me üksteist ära kuulaksime ja hindan väga arutelu. alustuseks võib-olla pärast palun, et Raimar Pööge, mu kolleeg, äh, aitaks mind välja, kui küsimusi tekib sellepärast et me töötame selles küsimuses koos temaga, tema on parlamendiliige ja tal on väga palju kogemusi just selle teemavaldkonna puhul. kui me räägime äh, ja kuulame ära argumendid, siis need on väga selged, meil on majanduskriis käimas, sellest väljatulekuks on vaja äh, kasinuspoliitikat, kasinuspoliitika tähendab jällegi eelarvekärpeid riikide eelarves ning Euroopa Liidu eelarves. Äh, seda mudelit eriti ei ole arutatud, äh, vaid see oleks nagu loogiline, aga tahaksin äh, nüüd detailselt vaadata, kas see nii peab olema. milles seisneb Euroopa Liidu eelarve? tahan üle korrata mõned faktid, mis on äärmiselt olulised, sellepärast et vahel meil ei ole piisavalt teavet Euroopa eelarve kohta. esmalt, see on väga erinev liikmesriikide eelarvest esimeseks iseloomuks on see et, et nelikümmend neli protsenti madalam kui liikmesriikide omad maksumaksjatele kahe tuhande kümnendal aastal osalus Euroopa Liidu eh, eelarves läks maksma kuuskümmend seitse eh, senti päevas ehk siis eh, tass kohvi. kui me vaatame, kui pikk, pikalt peavad töötajad töötama, et makse maksma, siis me näeme, et liikmesriikides on see erinev osa Euroopa Liidus tuleb töötada nelja, neljanda jaanuarini, et äh, täita oma osalus äh, riigieelarves. seda tuleb silmas pidada, kui me võrdleme seda Euroopa Liidu eelarvetega äh, ja hakkame kõike kärpima, siis tuleb seda silmas pidama. tegemistest on nelikümmend neli korda väiksema eelarvega. teiseks, tegemist on investeerimise eelarvega. seda me oleme juba ütelnud. üheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu eelarvest läheb tagasi liikmesriikidele ainult, ainult kuus protsenti on äh, leidnud kasutuse ju-, äh, administratsioonis. kas te oskate nimetada mõnda liikmesriigi eelarvet, kus asjad samamoodi oleksid? ei Euroopa Liidu eelarves ei ole defitsiiti, kui me räägime fiskaalkonsultatsioonist äh, liikmesriikide tasandil, siis sellest ei saa rääkida Euroopa Liidu tasandil, sellepärast et meil ei ole kunagi defitsiiti olnud Euroopa Liidu eelarve tasandil ning äh, seega ei ole seda vaja ka konsolideerida. muidugi Euroopa Liidu eelarvet on vaja muuta. komisjoni ettepanekus me näeme, et tõhususe seisukohalt on võimalik päris palju ära teha, meil on võimalik saavutada ka parem tasakaal ja te kindlasti näete ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, vähendada veelgi halduskoormust äh, ja investeeringuid äh, paremini hallata. aga investeeringud tegelikult Euroopa Liidu eelarvest tähendavad kokkuhoidu liikmesriikide eelarvele tegemist on lisakokkuhoiuga ja see on väga oluline, kui me räägime majandusjuhtimisest, kuuikpaketi eh, täitmisest ja nii edasi. kolleegid täna hommikul rääkisid eh, märguannetest, eh, mis tulevad meile valijatelt ja muidugi me kuulame ja neid, sellepärast et Euroopa Parlamenti hääletasid needsamad, kes hääletasid liikmesriikide parlamente ja seega äh, meil on vaja sidusat poliitikat kõikide institutsioonide jaoks. asi ei ole selles, et Euroopa Parlament tahab rohkem raha liikmesriikide omad, mitte, meil on äh, samad hääletajad ja kui liikmesriikide parlamendid äh, ratifitseerivad Lissaboni leppe, siis hääletajad tahavad teada, kas nad ikka tõesti soovisid, tegid seda, mida soovisid kui kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia ratifitseeriti, kas siis ka seda peeti tõesti silmas, kas tõesti sooviti seda täita või lihtsalt äh, tuldi välja ilusa avaldusega, teisalt jällegi otsustati hakata eelarvet kärpima ja mitte midagi ei tehta, meil on vaja seega tõhusust, lisaväärtust, meil on vaja äh, keskenduda Euroopa Liidu eelarvele. kaks arvnäitajat ühtekuuluvuspoliitika kohta, sellepärast et äh, selle üle on väga palju arutletud. investeeringute kohal kaks tuhat, kaks tuhat kuus äh, vahel äh, null koma seitsme protsendi võrra tõusis SKT ning see suurenemine on leidnud aset seetõttu, et Euroopa Liit on laienenud. kas me tahame eh, tõhusamat poliitikat ühtekuuluvuse vallas, eh, kas me tahame suurendada SKT-d või seda vähendada? Eh, me oleme neid küsimusi laialt nõukoguga arutanud me leiame, et Euroopa Liidu eelarve peab äh, olema endiselt vahendiks, mille abil saab edendada majanduskasvu ning äh, tööhõivet. Äh, selle läbi peab tegema asju, mida liikmesriikide eelarves teha ei saa, samuti tuleb muuta see paindlikumaks. samal moel, kui seda tehakse ka liikmesriikide eelarvetega kasinuse perioodil me oleme vähendanud proportsionaalselt eelarvet, sellepärast et Äh, maksete osas me jõudsime ühe koma kaheksateist protsendini ning nüüd äh, oleme me vähenenud null koma üheksakümne viie protsendini. kui me vaatame ka liikmesriikide eelarveid, siis me näeme, et liikmesriikide eelarved on äh, tõusnud isegi käsinduse ajal kahekümne viies, kahekümne kolmel riigieelarved kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tõusid ja sama tendentsi täheldada ka järgneval aastal. ja aga Euroopa, tegelikult tähendab see seda, et Euroopa tasandilt on surve üle viidud liikmesriikide tasandile, selle kõige üle tuleb järgi mõtelda. ja lõpetuseks, pärast Lissaboni leppe ratifitseerimist äh, on parlamendil uued funktsioonid. me ei taha Äh, omalt poolt kriisi äh, laiendada. seda on juba piisavalt, aga me kavatseme igastahes oma uusi pädevusi ära kasutada. vastasel juhul meie, meie tegevus ei oleks sidus. proua Kruus, palun äh, komisjoni asepresident. Good afternoon. tere päevast kõikidele. see äh, selgitus Euroopa Parlamendi pädevuse kohta oli väga inspireeriv. ma pean kinnitama, et komisjon sellest täiesti teadlik ja tõesti, tegemist on ühe teemaga, kus äh, mina olen väga ettevaatlik meie seisukohtade avaldamisel me rääkisime juba paarist olulisest teemast. minu jaoks on siin kaks äh, tähtsat sõnumit, mis on seotud majanduskriisiga. esiteks, me ei saa pidada majanduskasvu iseenesestmõistetavaks, vaid me peame seda julgustama, stimuleerima ja seetõttu sellesse investeerima. ja teine sõnum on, et meie majandused, nagu juba mainitud, on täielikult vastastikku sõltuvad ma usun, et see ei tule kellelegi üllatusena, me rääkisime sellest palju digitaalse siseturu teemaga seoses ja me rõhutasime seal seda vastastikust sõltuvast. kui midagi läheb valesti, siis see vastastikune sõltuvus tähendab seda, et me ka kõik tunneme tagajärge omal nahal. see ei ole iseenesest ainult positiivne asi. aga kui me tegutseme koos öö, oma ühistes huvides ja meil on ühiseid huvisid, siis me saame rääkida mastaabisäästust, me saame ära kasutada seda, et me oleme maakera suurim turg. me saame ka äh, tunda positiivseid välismõjusid ja kas saame näha, et Euroopa Liidul on juhtroll maailma majanduses ja see on inspireeriv see ei ole lihtne tee, mille me valime, aga see on väga inspireeriv tee. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja äh, härra Vait rääkis siin brändingust. Äh, võib-olla äh, parlamendi äh, esindaja siinkohal oskab äh, luua Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiale parema brändi, kui sellel praegu on, aga igal juhul see strateegia on visioon majandusest, mida meil on vaja järgmise kümne aasta jooksul saavutada ja kuidas me seda siis saavutame. me elame kasinuspoliitika ajajärgul, nagu juba mainitud, ja täiesti selge on see, et investeeringute kinnikeeramine selleks vastuseks nüüd küll ei ole, see oleks väga rumal ja paljudel juhtudel on just Euroopa Liidu eelarve see vahend, äh, mille kaudu me peame tegema investeeringuid äh, meie tulevikku ja looma Euroopa Liidu tasandil lisandväärtust. lubage mul tuua omaenda tegevusvaldkonnast äh, mõningad näiteid, muuseas minu portfell on horisontaalne, see tähendab seda, et ma teen koostööd kõikide volinikega ja olen üsna tihedas seoses tarbijatega, Euroopa Liidu kodanikega. Teie rääkisite meie potentsiaalsetest valijatest Äh, ka nemad kuuluvad nii-öelda minu pädevusse. juba praegu on Euroopa Liidu digitaalne majandus suurem kui näiteks kogu Belgia riigi majandus ja kasvab kiiremini kui näiteks Hiina majandus. uued innovatsioonid sotsiaalvõrgustikest äh, nutitelefonideni meie taskus või laual on äh, lähteallikaks innovatsioonile, meil on uued teenused, uued tooted, uued rakendusprogrammid. ja see ei ole mitte ainult meelelahutus või suhtlemine, kuigi ka see on tore. Äh, arvutipilved annavad väikeettevõtetele äh, kellel seda väga vaja on, äh, paindlikkuse, et nad saaksid olla tõhusamad ja konkurentsivõimelisemad. ja ka näiteks e-tervishoiu tööriistad saavad vähendada valitsuste kulutusi. daamid ja härrad, esimest korda äh, oma poliitilise karjääri jooksul tunnen mina, et minu sõpradeks on rahandusministrid, sellepärast et nemad saavad aru, et digitaalne lähenemine näiteks e-tervishoid vananeva elanikkonna kontekstis on just nimelt see vahend, mis aitab väga hästi eelarvekulusid kokku hoida. nii et kokkuvõttes kõik see innovatsioon Äh, võib suurendada meie tootlikkust just täpselt nii palju, nagu meil vaja on ja sellega ka suurendada majanduskasvu ja aidata luua töökohti. Äh, ja mulle tuleb meelde siin volinike kolleegiumi arutelu, me rääkisime seal majanduskasvust äh, ja tööhõivest ja tavaliselt, kui me selliseid teemasid arutame, siis komisjoni president äh, toob tavaliselt välja statistika, mis on üsna depressiivne. kõik on halvas tujus ja siis mina küsin digitaalvaldkonna kohta ja IKT sektori kohta ja see on ainukene sektor, kus me näeme, et kõik numbrid suurenevad, et, et sektor kasvab nii et me tõesti räägime siin paari aasta jooksul tekkinud uutest töökohtadest, on väga hästi teada, et seitsesada tuhat töökohta on Euroopas praegusel hetkel selles sektoris täitmata. nii et see, me oleme sellest ka teadlikud ja see ei ole mingisugune üllatus. nii et meil tuleb lihtsalt oma inimesed ette valmistada nende töökohtade täitmiseks, eriti noored inimesed ja vaadates äh, noorte tööpuuduse näitajaid, siis ma arvan, et üsna suur hulk noori võiks ju liikuda nende töökohtade suunas aga, ja internetiliiklus suureneb iga või kahekordistub iga kahe või kolme aasta tagant ja kõik, kogu uus eh, interneti infosisu, kas need on siis filmid või virtuaalsed eh, operatsioonisaalid haiglates, kasutavad rohkem ühendusmahtu. ja me ei saa äh, siin jääda aastakümnete vanuse infrastruktuuri juurde. kui me praegu ei tee vajalikke investeeringuid, siis paari aasta pärast äh, kägistab võrguressursi puudus kogu meie potentsiaali, kogu selle innovatsiooni, kõik need uued äpid ja kõik need uued teenused, mis tegelikult ju aitavad kasvatada majandust, aitavad luua uusi töökohti Äh, kui meie ei taga seda infrastruktuuri või seda toru, mille kaudu neid äh, uusi teenuseid pakkuda, siis me ei kasuta oma võimalusi ära. nii et kui meil on võrguressursi puudus, siis see potentsiaal hääbub. ja kui keegi küsiks minu käest, milline on minu suurem hirm või mure, siis see on just nimelt see olukord ja me peame tegema investeeringuid ja kui me neid ei tee, siis me jätame oma ülesanded täitmata. aga kui me investeerime, siis me saame sellest ka kasu. kümneprotsendiline lairibaühenduse leviku suurenemine tähendab ühe kuni pooleteise protsendilist skp kasvu. see näitab see oleks tänapäeva kontekstis ju väga positiivne uudis ja see näitab, kui oluline on investeerida lairibaühendustesse. Euroopa Liidu rahaga ei ole võimalik kõiki neid investeeringuid ära teha aga Euroopa Liidu rahal on väga oluline roll selleks, et vähendada nende projektide riske ja võima-, võimendada erainvesteeringuid, mida meil on vaja selleks, et saada võrgus konkurentsivõimeliseks maailma jaoks. ja selline arukas innovatiivne rahastamine on just nimelt ähm, see, mida pakub äh, Connecting Europe Facility äh, lairibaühenduste osas mm praegusel hetkel üheksa koma kaks miljardit eurot kokku on Connecting Europe Facilities ehk siis äh, selles rahastamisvahenditis. kui me vaatame äh, täiendavaid võimalusi, näiteks Euroopa Investeerimispanga äh, laene, siis me räägime siin kuni sajast miljardist eurost ja see tõesti tähendaks ka seda, et me saame tagada piiriülesed ühendused, et me saame tagada äh, äärepoolsete piirkondade ühendused, aga meil on loomulikult vaja selleks omavahel koostööd teha. või teine näide e, e-valitsus e. E-valitsus äh, muudab suhtluse kodanike ja valitsuste vahel lihtsamaks ja odavamaks. aga ühtsel turul peaksid sellised süsteemid töö-, vaatama ka piiriüleselt ja see, siinkohal on just oluline roll jällegi Connecting Europe Facility'l. kui me teeme äh, õigeid otsuseid parlamentides ja nõukogudes, siis me saame siin äh, saavutada häid tagajärgi. järgmine näide, kui me tahame tulevikus äh, suurendada tootlikkust, siis on vaja suurendada ka innovatsiooni ja teadusuuringuid. juba praegu äh, suurendavad Äh, uued äh, tehnoloogiad meie majanduskasvu ja tulevikus äh, on see veelgi olulisem, näiteks kui me mõtleme superarvutitele, nanoelektroonikale, tuleviku internetile. Ähm, ei olnud üldse ammu see hetk, kui Euroopa Liit investeeris tehnoloogiasse sada kakskümmend miljonit eurot tegemist oli lihtsalt komisjoni rahastatud äh, uurimisprojektiga. selle projekti tulemusel on tekkinud tänapäevane 3G äh, telefonisideturu see turg, selle turu maht on praegu nelisada viiskümmend miljardit eurot aga lisaks sellele on tekkinud ka niinimetatud äppide või rakendumis, rakendusprogrammide turg, mis on juba miljardeid eurosid väärt ja meil on ka väga palju väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis tegutsevad selles valdkonnas. ja sellepärast see on just see suund, kuhu me peame liikuma edasi aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see on äh, Äh, see põhjus, miks meil on vaja äh, innovatiivset äh, eelarvet, mis vastaks tänastele väljakutsetele ja looks tulevasi võimalusi. Need ei ole mitte ainult loosungid. meil on olemas see mitmeaastane finantsraamistik, mis võimaldab meil kõike seda teha ja me peame seda parimal viisil ära kasutama ja me peame ka siinkohal selgitama oma ümbruses, et äh, me peame tegema need investeeringud just nimelt neid parimaid eesmärke silmas pidades. Euh, voilà... suur aitäh, proua Kruus ja nüüd annan sõna konverentsil osalejatele, kes sõna on palunud, neid on päris palju. ma loodan, et kõik saavad ka sõna, äh, kui me oma kõneajast äh, kenasti kinni peame ja kõneaega on siis kaks minutit ette nähtud igale ühele. esmalt Leedu äh, asevälisminister. aitäh, lugupeetud äh, daamid ja härrad, kolleegid pean ütlema, et Euroopa Liidu poliitika ei saa paremat tulevikku tagada, kui meil ei ole ambitsioonikat ning usaldavat Euroopa Liidu äh, eelarvet. pean silmas seda eelkõige investeeringute seisukohalt, mis tagaks jätkusuutliku arengu järgnevateks aastakümneteks. ühine ühtekuuluvus ja äh, põllumajanduspoliitika on läbinud äh, suuri muutusi viimastel aastatel me oleme kannatanud tõsise finantskriisi käes, kärpemeetmeid on kasvatatud, mis vähendavad meie eh, konkurentsivõimet, kliimamuutused toimuvad ja nii edasi. kõige suuremaks väljakutseks on aga tagada majanduskasv. kunagi ei ole olnud niivõrd vaja ühist põllumajanduspoliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat kui praegu. tahaksin eh, rääkida ühest eduloost oma koduriigis Leedus meil on lõuna pool äh, väike linn, Rusnikai, mis on ka tuntud äh, rannapiirkond ning kahe tuhande kolmandal aastal oli äh, seal tööhõivetase kaks korda kõrgem kui mujal, Äh, töötuse tase oli kõrgem kaks korda kui mujal riigis ning sissetulekute tase kõige madalam. aga üheksa aastat hiljem tänu Euroopa Liidu äh, toetustele, investeeringutele on seal uued moderniseeritud äh, taristud, tööhõive on tagatud ning Äh, seal puhkavad mitte ainult turistid Leedust, vaid ka naaberriikidest. see on äh, ainult üheks näiteks, meil on äh, väga palju tuhandeid selliseid edulugusid väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. tänu Euroopa Liidu poliitikatele nagu ühtekuuluvuspoliitika ning põllumajanduspoliitika on suudetud tugevalt investeerida ning tagada majanduskasv. ma leian, et ei ole võimalik tagada konkurentsivõimet ka Euroopa Liidust väljapoole ilma tugeva ühtekuuluvuspoliitikata. lõpetuseks tahaksin ütelda, et meie tulevik sõltub ka vastastikusest usaldusest ning solidaarsusest ja ühisest eh, väljakutsetega toimetulekust, olgu tegemist siis energia, kliimamuutuste, majandusküsimuste või muuga. kui me tahame edu saavutada, siis meil on vaja eh, usaldust ühiste poliitikate vastu, mis endaga tooksid kaasa ka konkreetseid tulemusi. suur aitäh! aitäh, härra Milunas ning uh, Ungari uh, Euroopa asjade minister, palun. suur aitäh, ma tahaksin teha kolm üldist märkust, uh, üritan mitte liiga pikalt rääkida. kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust, siis me peame silmas pidama seda, et siin me räägime keskpikkadest eesmärkidest, mitte lihtsalt äh, ei ehita üles lühikeseks perioodiks ette nähtud kärbetel põhinevat ähm, eelarvet. Lissaboni leppest tulevad äh, uued pädevused Euroopa Liidule, nagu äh, siin ka igati õigustatult öeldud, me ei saa ka kõige sellega toime tulla, kui me ei taga ka piisavat rahastamist. me nõustume, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks kajastama Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärke. Neid eesmärke aga ei ole võimalik saavutada, kui me ei tugevda Euroopa Liidu sisest ühtekuuluvust. seega tahaksin rääkida natukene pikemalt traditsioonilistest poliitikatest nagu ühine põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, sellepärast et ma olen veendunud selles, et me peame tagama, et need poliitikad jääksid ka järgmises finantsraamistikus ikkagi tugevalt esindatuks liikmesriikidele äh, riikidele äh, mõeldud väljamaksete kaks koma viis protsenti äh, ja neid summasid on vähendanud, see tekitab tõsist muret. ma pean ütlema, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole vanamoodne poliitika, vaid tegemist on peamise vahendiga, mille abil on võimalik parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet. ühest küljest ühtekuuluvuspoliitika aitab vähem arenenud piirkondadel järgi jõuda, aga küsimus ei ole mitte ainult neis. teisalt jällegi ka arenenumate riikide ettevõtted saavad kasu taolistest projektidest. hiljutised uuringud näitavad, et iga ühtekuuluvuseuro, mis on äh, investeerinud, investeeritud, on äh, teeninud kuuskümmend üks senti kasu viieteistkümnes Euroopa Liidu riiki, ehk siis teisisõnu lõpptulemusena eh, need eh, eurod, mis investeeritakse ühtekuuluvusfondidest eh, abi saavate riikide ettevõttesse, toovad tulu ka neisse riikidesse, kus, mis neist fondidest abi ei saa seega me näeme, et kõik saavad ilmselgelt kasu äh, ühtekuuluvuspoliitikast. Äh, napi majanduskasvu aastatel, äh, kui me oleme kentsiaanlikes meetodit juba ära kasutanud, siis me peaksime kasutama neid vahendeid, mis meil üldse veel alles jäänud on. selle paneeli eesmärgiks täna on ikkagi välja tuua äh, mitmeaastase finantsraamistiku rolli, rääkides sellest kui investeerimisvahendist, nagu ka Nili Kroos ning Barroso igati õigustatult rõhutasid oma sõnavõttudes. ma usun, et äh, meil on väga hea lahendus olemas probleemile, kuidas äh, edasi liikuda, kuidas kõige paremini ühist äh, raha kasutada. vastuseks on ühtekuuluvuspoliitika, suur aitäh! suur tänu järgmisena härra Dombrovskis, kes juhib põllumajandus- ja keskkonnakomisjoni Läti parlamendis. suur tänu, kallid kolleegid, täna hommikusel avaistungil äh, härra Schmidt Taani eesistujamaana rääkis põhimõtetest, mis on mitmeaastase finantsraamistiku koostamise aluseks ja mul oli väga hea meel, et üheks kõige tähtsamaks põhimõtteks oli solidaarsus, eriti just kõige halvemas olukorras liikmesriikide osas. kahjuks äh, Lätis me oleme näinud, et äh, tegelikult põhimõtete ja reaalsuse vahel on suur vahe. komisjoni eelarve ettepanek järgmiseks programmiperioodiks äh, on ette näinud kahekümne protsendise kärpe ühtekuuluvuspoliitika maksete osas minu riigi jaoks me räägime siin kahekümne protsendisest vähendamisest maksete osas riigile, mis ei ole mitte ainult üks vaesemaid Euroopa Liidu liikmesriikidest, vaid mis muutus veelgi vaesemaks, sellepärast et meie SKT on viimastel aastatel vähenenud kahekümne viie protsendi võrra. millal või kuidas te kavatsete seda solidaarsuseks nimetada? kuidas ma saan minna tagasi oma valijate juurde ja, ja selgitada, et see on solidaarsus? ma saan aru, et see on küll minu probleem, kuid tahaksin siiski esitada ühe laiapõhjalisema küsimuse. millist Euroopat te siin üles ehitate, kas te ehitate üles Euroopat, mis põhineb ühistel väärtustel ja põhimõtetel või ehitatakse üles Euroopat, kus igaüks võitleb iseenda eest? kui oled tugev, siis trambi äh, väikesed, äh, vaesed ja nõrgad jalge alla. minu arvates vastus sellele küsimusele on ilmselge, kuid tahtsin selle lihtsalt retooriliselt esitada, tahaksin teile ka vanu, vana tarkust äh, meenutada, te võite küll mõnda inimest natukene aega lollitada, kuid mitte kõiki pikka aega. sõnadest üksi ei piisa, meil on vaja nüüd äh, näidata ka tegusid. kogu Euroopa projekti legitiimsus valijate silmis on tegelikult, seisneb tegelikult selles, kas me tõesti ka peame kinni nendest põhimõtetest, mida, mis me oleme välja kuulutanud, suur tänu! Euh, suur tänu, nüüd proua Danuta Hübner, äh, Euroopa Parlamendi Regionaalarengu äh, Komisjoni esinaine. suur tänu ja nüüd lähen inglise keelele üle ma mäletan, et hommikul parlamendi president Martin Schulz ütles, et äh, Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarved peavad toimima koos äh, selleks, et saavutada majanduskasv ja tööhõive. meie oleme Euroopa Liidus viimastel aastatel välja kujundanud uue majandusjuhtimise süsteemi, Euroopa poolaastasüsteemi, selleks, et tugevdada seda seost Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel. aga ma arvan, et siinkohal on ka oluline Äh, vaadata nende poliitikate äh, potentsiaali, kus pädevused on jagatud ja siinkohal tuleks samuti tekitada seos liikmesriikide eelarvete ja Euroopa eelarve vahel. minu meelest Euroopa eelarve võiks olla tõhusam motivaator selleks, et et saavutada strukturaalseid muudatusi, mida Euroopas on vaja selleks, et majanduskasvu saavutada ja me saaksime seda teha just nimelt läbi ühtekaaluvuspoliitika, äh, läbi näiteks, mis on üheks heaks näiteks selliseks jagatud pädevustega poliitikast teine küsimus on see äh, kinnisidee majanduskasvu osas, kahjuks viimasel ajal Euroopas on see välja kujunenud, täna me kuulsime kõikidest kõnelejatelt, kõikidelt äh, institutsioonidelt, et see, selle mitmeaastase finantsraamiku, raamistiku eesmärgiks peaks olema majanduskasv, aga kui me läheme äh, tänavale äh, või vaatame telekat või kuulame raadiot või loeme ka ülemkogu protokolle, siis me näeme, et meil on hulk poliitikuid, kes populistlikult võistlevad äh, kärbete tegemises. E, majanduskasvust ei räägi siis keegi, vaid nad teevad kärpeid just nimelt investeeringutesse, üks näide siin on ühtekuuluvuspoliitika ja samal ajal äh, püütakse kaitsta inimeste enda sissetulekut. Äh, ja Äh, siin on ka eraldi eelarveread, mis on otseselt seotud äh, makromajanduslike sanktsioonidega. nii et kokkuvõttes komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku osas on väga heas tasakaalus, siin on keskendatud majanduskasvule e, ja äh, tööhõivele ja samuti ka isikute sissetulekute toetamisele aga kui kärpijad võidavad ja need kärpijad äh, võidavad just nimelt tööhõivepoliitika valdkonnas, siis me kaotame selle tasakaalu, mille komisjon on välja pakkunud ja me jõuame jälle tagasi kaheksakümnendate aastate eelarvefilosoofia juurde ja see ei oleks mitte lihtsalt häbiasi, vaid see ka kahjustaks Euroopa konkurentsivõimet ja minu arvates on Euroopa Parlamendi ülesandeks äh, öelda ei majanduskasvu loovate kulude kulutuste kärpimisele. suur tänu, proua Hüübner, proua Tapescu, Rumeenia välisminister. suur tänu meil on vaja eelarvet, millega oleks võimalik majanduslangustest välja tulla ja Euroopa konkurentsivõimet suurendada. ning väga tähtis on just äh, majanduskriisi ajal võtta vastutust ning suurendada solidaarsust meie hulgas. meie leiame, et ilma vajalike vahenditeta pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat on meil võimalik ainult piiratult panustada äh, kokkulepitud eesmärkide saavutamisse ja solidaarsuse põhimõtte kinnipidamisse Rumeenia ootab paketti, mille puhul arvestatakse majanduskasvu ja töökohtade loomise vajadusega, kriisiajase, aegse reaalsusega ja liikmesriikide püüdlustega äh, puudujääkide vähendamisel praeguse eelarvereformi puhul tõukefondide vahendite potentsiaali kasutamisega on võimalik majanduslangusest väljatulemisse panustada ja niimoodi suurendada majanduskasvu ning konkurentsivõimet ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika kaudu on samamoodi võimalik teha investeeringuid teha ja niimoodi ka siseturu loomine lõpule viia. Rumeenia toetab ka eelarve paindlikkuse säilitamist, nii nagu see juba praeguses finantsraamistikus on paika pandud, niimoodi on ette nähtud piisavalt mänguruumi eelarve raames selleks, et saavutada tasakaal eelarvedistsipliini ja ettenägematute vajaduste katmiste vahel, aitäh! suur aitäh! ja nüüd Horvaatia Euroopa Liidu ühisparlamenti, ühiskomitee esindajale, palun, Horvaatia parlamendist. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući i prije svega zahvaljujem. suur tänu, härra esimees mina tahaksin tänada Euroopa Komisjoni, nõukogu ja parlamendi selle konverentsi korraldajaid küllakutse eest sellele konverentsile. tahaksin eriliselt tänada härra Schultzi ja härra Lamassuuri eilsete soojade tervitussõnade eest ähm, õhtusöögil ma räägin siin kui par-, Horvaatia parlamendi esindaja, kuid ma ei ole mitte ainult Horvaatia parlamendi esindaja, vaid ma olen ka üks tulevastest äh, Horvaatia vaatleja liikmetest Euroopa Parlamendis. Horvaatia kirjutas natukene aega tagasi alla liitumislepingule ning ma olen siin koos äh, oma kolleegidega ja Poola ja Ungari kolleegid aitasid meil eelnevatel aastatel väga palju äh, ettevalmistamaks meid äh, enda tööks. eelmise aasta kahekümne teisel jaanuaril toimus meil Euroopa Liiduga liitumise osas referendum ja kaks kolmandikku horvaatlastest äh, toetas liitumist Euroopa Liiduga. me ootame liitumisest suuri edusamme üheks küsimuseks on see, kuidas toetada kodanikke ja vaimustada neid Euroopa projektist majanduskriisi ja riigivõlakriisi ajal, mis on levinud paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides viimastel aastatel. tänane konverents on suurepärane võimalus mitte ainult ähm, teada saada rohkem mitmeaastasest finantsraamistikust, vaid ka Euroopa sellest, kuidas Euroopa Liidu poliitilisi projekte on võimalik toetada eelarvete kaudu, kuidas kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava ühendada mitmeaastase finantsraamistikuga ja ja mida oleks vaja teha riiklikul tasandil selleks, et tulla kriisist välja ja tugevdada solidaarsuse erinevaid meetmeid. Horvaatia jaoks on tähtsad kaks elementi esiteks liitumisleping ja teiseks midagi, mida ma nimetaksin uue liikmesriigi loomulikeks ootusteks. ühelt poolt on siin tegemist äh, meetmetega, aga teiselt poolt on tegemist ka ootustega. meie loodame äh, ühtekuuluvuspoliitikale, millega investeeritakse teadustöösse ja arengusse ning ähm, kui me räägime põllumajanduspoliitikast äh, ja teistest investeeringutest, siis ka nendega tuleb arvestada finantsraamistiku väljatöötamisel, eriti kümneaastase üleminekuperioodi jooksul. ning me ootame ka adekvaatset rahastamist ühiste välispiiride kaitsmiseks. meie hääl tuleb ära kuulata nii sellel foorumil kui ka teistel foorumitel, sest me räägime Euroopast Liidust, kus on kakskümmend kaheksa liikmesriiki. suur tänu, proua Kalina Lukaševitša Läti seimist, palun Um, ladies and gentlemen, dear colleagues, um, daamid ja härrad, head kolleegid. ma näen väga hea meelega, et Taani eesistuja koos Euroopa Komisjoni ja parlamendiga äh, jätkab arutelu, millega tehti algust eelmise aasta sügisel äh, mitmeaastase finantsraamistiku üle ning et ka liikmesriikide parlamentide valitsuse esindajad on äh, siia kutsutud. nõustunud on eesistuja kolme põhimõttega tugev raamistik aruteluks äh, mitmeaastase finantsraamistiku üle. ma tänan teid raamistiku eest. selgitaksin Läti seisukohta ning meie parlamendi seisukohta mitmeaastase finantsraamistiku äh, kohta järgmiseks perioodiks. praegu on äh, Läti äh, puhas kasusaaja ning Äh, meie majandus on aga stabiliseerunud sellest tulenevalt, meist saab äh, panustaja. meil on vaja investeeringuid taristutesse, inimkapitali äh, tootlikkuse tõstmisesse, see on väga oluline Balti mere, vabandust, Läänemere idapoolsemate riikide arengu jaoks. me nõustume Euroopa Komisjoni eesmärkidega me nõustume kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega, aga me ei saa eh, teatud eh, detaile siiski toetada Euroopa Komisjoni ettepanekus, esmalt ühtekuuluvuspoliitika. eelmistel aastatel Läti on eh, sisse viinud kärpemeetmeid ning konsolideerimismeetmeid. me oleme fiskaaldistsipliini osas kõvasti õpingutusi teinud, me oleme, me kohaldasime fiskaalkokkuleppe reeglid enne, kui selles üldse kokku lepiti. me usume, et ühtekuuluvusvahendite jagamisel tuleb sellega arvestada. kahjuks aga me näeme, et praeguste määrade puhul äh, Äh, ühtekuuluvusvahendeid Lätile eraldatakse kahekümne protsendi võrra vähem, sellepärast et kriisiaastatel on vähenenud kokku äh, SKT kahekümne viie protsendi võrra. see mingil juhul ei toeta riiki, äh, mis on toetanud tugevaid meetmete võtmist. ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline investeerimisvahend, see on aidanud meile üles ehitada oma majandus, jälle äh, rajale saada ning majanduslangusest välja tulla. meie kasv oli eelmisel aastal viis koma viis protsenti. teiseks, lühidalt ühte, ühise põllumajanduspoliitika kohta, kahjuks otsemaksed äh, ei ole kaasatud nii, nagu äh, laienemise läbirääkimistel Euroopa Liiduga kokku lepiti. reformid ei lähe kokku kahe tuhande kaheksandast kuni kahe tuhande kümnenda aastani vastu võetud otsustega. Läti põllumehed saavad endiselt kõige vähem otsemakseid, äh, kolm-neli korda vähem kui äh, teiste riikide põllumehed. see on jällegi ühiste Euroopa Liidu väärtuste vastu ühtne turg äh, pakub küll väga suuri eeliseid äh, põllumeestele, aga seda ainult siis, kui kõikjal Euroopas on samad tingimused. kolmandaks, äh, teadmised. teadmised on väga oluliseks mootoriks meie majandusele, me peame püüdlema tipptaseme poole, peame toetama ka Euroopa Liidus taristu loomist teaduse jaoks ei tohiks tippkeskusi luua ainult teatud liikmesriikides, see oleks valeks lähenemiseks. kokkuvõtteks, Euroopa Liidu tugevus on tema ühtsuses, võrdsus ning solidaarsus on vajalikud väärtused. me ei tohi majandust kasutades unustada neid põhimõtteid, kui me töötame välja järgmist mitmeaastase finantsraamistiku programmeerimise perioodi. Need põhimõtted võimata-, võimaldavad tagada pikaajalist majanduskasvu. Thank you very much. Mr Göran. suur tänu, Göran Färm Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist. aitäh, esimees, mina olen sotsiaaldemokraatide koordinaator eh, eelarvekomisjonis ja eh, ka projekti võlakirjade eh, raportöör, millele viitas ka härra Barroso ja ma kuulsin väga huvitavaid äh, ettepanekuid proua Torning-Schmidtil hommikul, aga kahjuks äh, ma ei ole kõikide nendega nõus. kõigepealt ta rääkis eelarve modernise-, moderniseerimisest, äh, innovatsiooni kulude suurendamise kaudu, äh, samas kui äh, see raha võetakse, kui mina õigesti aru saan, ühtsest põllumajanduspoliitikast ja ühtekuuluvuspoliitikast. minu meelest on palju paremaid viise moderniseerimiseks, selleks võiks kasutada struktuurifonde innovatsiooni toetamiseks, infrastruktuuri investeeringuteks ja nii edasi, mitte ükski teine äh, instrument ei ole nii efektiivne kui struktuurifondid äh, majanduskasvu ja tööhõive saavutamisel riikides, kus äh, tuge on vaja. teiseks, sotsiaalsuse äh, solidaarsuse vaimust peaksime keskenduma eelkõige vähem arenenud piirkondadele, ütles proua Schmidt aga kas see tähendab, et äh, rikkamad riigid ei peaks üldse mingisugust toetust saama, saama? Äh, mina nii ei leia, sellepärast et ka rikkamates riikides on maha jäänud piirkondi, millel on vaja abi investeeringute tegemisel äh, ja ilma Euroopa investeeringuteta ei ole neil tõenäoliselt lootust riigil eelarvetest toetust saada, sest eelarvete olukord on selline, nagu ta on. ja kui äh, Äh, rahastamine säiliks äh, ka vaesematele piirkondadele rikkamates äh, riikides, siis oleks olukord või lõpptulemus Euroopa Liidu jaoks palju parem, näiteks kui me toetaksime piirkondi nagu Wales ja teised. struktuurifondide jaoks on ka oluline piiriülese koostöö aspekt ja ka see on Euroopa Liidu projekti seisukohast oluline idee ja meil tekib äh, uuesti rüstrutugi äh, arutelu, kui me võtame rikkamatelt riikidelt äh, äh, raha ära, me ei taha seda äh,. ja me räägime ka seda, et me peaksime ähm, võtma ära raha teistelt äh, programmidelt selleks, et investeerida majanduskasvu ja tööhõivesse, me oleme valmis ära kuulama ettepanekuid, aga kui ja kui nõukogu teeb meile ettepanekuid teatud programmide sulgemise äh, või kärpimise äh, kohta nõukogult, äh, siis me kuulame need ära, aga liikmesriigid ei ole selliseid ettepanekuid teinud, nad ei tea, kust tuleks kärpida, nii et me kutsuksime liikmesriike üles meile ettepanekuid tegema, et me saaksime neid arutada. suur tänu, järgmine on proua Flo Klukas kes on regioonide komitee äh, mitmeaastase finantsraamistiku komisjoni esinaine. suur tänu, härra juhataja, meile öeldi paar minutit tagasi, et et Euroopa Liit läheb meile maksma kuuskümmend seitse senti päevas, see tähendab, et vähem kui euro päevas kõige selle eest, mis me Euroopa Liidult saame ja mul on hea meel kolleegidele siin öelda, et see äh, regioonide komitee arvamus MFF-i kohta võeti detsembris äh, komitees vastu praktiliselt ühehäälselt äh, kaks inimest ainult hääletas vastu ja kumbki neist muuseas ei olnud britt, mul on selle üle väga hea meel. Äh, härra White, te küsisite, kui ambitsioonikad me tahaksime olla. Euroopa Liiduna me peaksime olema ambitsioonikad, need ambitsioonid peaksid peegelduma ka meie eelarves ja siis me peaksime need ambitsioonid ka saavutama. meil on vaja vähendada äh, riikide võlgu ja eraisikute võlgu, mis Euroopa Liidus viimase paarikümne aasta jooksul on tekitatud ja kui me seda ei suuda teha, siis äh, me oleme ebaõnnestunud, selleks me peame looma töökohti, peame stimuleerima ettevõtlust ja stimuleerima uute ettevõtete loomist. küsimus on selles, kuidas seda teha, sellepärast et praegusel hetkel on meil äh, suurkorporatsioonid, kelle käes on miljardid eurod ja kes ei äh, kuluta neid, meil on suured hulgad panku, kes istuvad miljonite naelt sterlingite ja eurode otsas ja ei laena seda raha välja väikeettevõtetele, kust see majanduskasv peaks tulema. daamid ja härrad, teid tõenäoliselt ei üllata, kui ma ütlen, et äh, see toetus tuleb äh, struktuurifondidest ja ühtekuuluvuspoliitikast ja ühtekuuluvusfondist, sest see tõesti äh, elavdab majanduskasvu proua Haimer küsis hommikul, mida selle eelarvega saavutada tahetakse ja mina vastaksin. Äh, mina tean ühte NATS kaks regiooni, kus on äh, üks koma kaks miljonit elanikku, vabandust, härra esimees, ma lähen üle aja, aga lubage mul lõpetada. aastast kaks tuhat on äh, statistika näidanud, et äh, struktuurifondide ühtekuuluvuspoliitika abiga on loodud äh, üheksakümmend tuhat töökohta, seitseteist tuhat uus ettevõtet, umbes nelisada tuhat inimest on saanud tööalast koolitust ja on loodud kakskümmend kuus tuhat uut äh, ettevõtete laienemisvõimalust ja me räägime siin piirkonnast, kus on üks koma kaks miljonit elanikku Äh, see on minu valimisringkond Ühendkuningriigis ja kõik see on äh, kokku hoidnud Ühendkuningriigi rahandusministeeriumile vähemalt seitsesada miljonit naela, mida ei ole pidanud kulutama sotsiaal- toetustele. teiseks, need inimesed on ostnud Saksa autosid, käinud äh, Holla-, Hispaanias puhkusel, ostnud Rootsi mööblit, Soome mobiiltelefone, Prantsuse, Itaalia veine ja riideid, äh, Hollandi toiduaineid ja palju muid asju, mis on stimuleerinud Euroopa Liidu majandust. härra Barroso ütles, et me oleme äh, Euroopa ühendus, aga me oleme tegelikult hoopis kogukondade Euroopa ja ühtekuuluvus äh, on kõige olulisem siinkohal To... suur tänu, palun püüdke kõneajast kinni hoida, sest vastasel juhul me ei jõua ähm, kõneajaga lõpp, ei saa kõneajaga hakkama, Itaalia palun. suur tänu. mina tahaksin härra White'i järelduste juurde tulla, ta ütles, et eelarve peab olema investeeriv eelarve Euroopa Liidu eelarve raskuskeskmeks peaksid olema kulutused investeeringutele ning meie äh, majandust seekaudu konkurentsivõimeliseks muutma ning töökohti looma. see ei ole kriisiaegadel lihtne. meil on vaja majanduskasvu mootorit ja majanduskasvu mootoriks võiks olla ühtekuuluvuspoliitika. kuid meil tuleb endalt ka küsida, kas tegemist on tõesti tulevikupoliitikaga. ma vastaksin sellele küsimusele jaaga. kui me äh, soovime Euroopa majandust turgustada ja välja töötada korraliku regioonidega arvestava sotsiaalmudeli. sellegipoolest on mul mõned kriitilised märkused komisjoni ettepaneku kohta. kõigepealt äh, see ühtekuuluvuspoliitika lähenemine ja nelikümmend miljardit eurot äh, Connecting Europe äh, rahastu jaoks. kriis nõuaks endalt, et tegelikult tõukefondide vahendeid suurendatakse, neid aga kahjuks vähendatakse. me peame arvestama sellega, et äh, kui äh, vahendeid vähendatakse, siis just nõrkadele äh, piirkondadele on see väga raskeks hoobiks. mulle tundub, et ainult teatud äh, heaoluriikide olukorda soovitakse praeguste ettepanekutega parandada ja need nõrgad riigid, mille olukord on halb, halveneks veelgi ühtekuuluvuspoliitika aga peaks just majanduskasvu turgutama just eh, nendes riikides, kus olukord eh, pole praegu kõige parem. ja solidaarsuse põhimõtte järgi peaks siis olema võimalik heaolu kogu Euroopa Liidus parandada, sellepärast et nendes regioonides on eriliselt suur majanduskasvu potentsiaal. ja siis eh, need ülemmäärad ja minu viimane kriitiline märkus, ma olen siin nõus Ungari ministriga meil on ülemmäär kaks koma viis protsenti SKT-st paika pandud, kuid äh, ühtekuuluvuspoliitika regionaalne iseloom on vastuolus selliste ülemmääradega. meil tuleb äh, vahendeid äh, jagada paremini, eriti just nende regioonide hulgas, mis on arengust maha jäänud nüüd on siin eelarvekomisjon vastu võtnud ka dokumendi, kus palutakse neid küsimusi uuesti läbi vaadata järgmisena Rootsi parlamendi esindaja. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin lühidalt paari sõnaga sõna võtta ja öelda seda, mida Rootsi parlament mitmeaastasest finantsraamistikust arvab. on mõned argumendid, mis räägivad praeguse ettepaneku vastu. tahtsin kohe alguses öelda, et meie parteid parlamendis on üldiste juhistega nõus, erimeelsused tekivad üksikasjade osas. meie taha, ei taha eelarvet kärpida ja peale selle on meie arvates väga tähtis ka tugev ühtekuuluvuspoliitika välja töötada. kuid me oleme väga-väga tagasihoidlikud, kui me vaatame eelarve arengut. me soovime äh, eelarvet äh, moderniseerida ja see tähendab seda ning seda on ka peaaegu kõik kõnelejad siin öelnud, me tahame, et väga selgelt panustatakse majanduskasvu, tööhõivet äh, parandavatele meetmetele. ja samamoodi tuleb keskenduda taristu parandamisele, aga seda kõike on võimalik teha ainult siis, kui eelarvet kaasajastatakse, kui äh, eelarveridadelt tõstetakse rahasid ümber, kui kärbitakse ja kui üleüldiselt eelarvepoliitika muutub tõhusamaks. ma tean, et on teatud argumendid, mis räägivad selle vastu. siin öeldi, et Euroopa Liidu eelarve ei kasvanud nii palju kui liikmesriikide eelarved. jah, tõsi ta on, aga kas me räägime siin äh, kommunaaltasandi, riikliku tasandi või Euroopa Liidu eelarvest, kõik eelarved peavad siiski jääma kahe jalaga maa peale, peavad arvestama kohalike oludega, samamoodi nagu ka perspektiividega. näiteks sotsiaalvaldkond, haiglad, haridus, jah, nendes äh, valdkondades äh, on pädevus liikmesriikide käes. Euroopa ei tule iialgi sellest majanduskriisist välja, kui me panustame ainult ühepoolsele säästu- ja kärpepoliitikale, poliitikale, mis osasid liikmesriike on väga karmilt tabanud. siis ei ole meil võimalik mitte midagi saavutada, mis on Euroopa Liidu eelarvega paika pandud ja olukord on tõesti väga halb veel üks argument eelarve suurendamise poolt või vähemalt mitte vähendamise poolt. nimelt Euroopa Liidul on nüüd uued ülesanded, kuid kui saadakse uusi ülesandeid, siis see ei tähenda seda, et äh, kõikide vanade ülesannete täitmist tuleb jätkata. kui head eelarvet on võimalik kokku panna moderniseerimise ja tõhusam, tõhustamise kaudu, suur tänu! suur tänu, härra Adrian Severin Euroopa Liidu Parlamendi liikmena, palun! suur tänu, härra esimees, ma loodan, et see konverents jõuab järeldusele, et ühtekuuluvuspoliitika on suureks eesmärgiks nii Euroopa Liidule kui ka liikmesriikidele. julgeoleku oma laiemas mõistes kaasab ka sotsiaalpoliitika ja see on iga liikmesriigi huvides, iga liikmesriik on huvitud Euroopa Liidu sotsiaalsest, majanduslikust ja territoriaalsest ühtekuuluvusest. meil on sotsiaalsed lõhed ja need ohustavad kogu Euroopa Liidu stabiilsust, samamoodi nagu ka liikmesriigi sta-, liikmesriikide stabiilsust. sellepärast tahaksin toonitada, et ühtekuuluvuspoliitika eelarve on pideva löögi all, löögi all mille puhul on näha neid vanu teemaneid, äh, mille taga on liikmesriikide vaheline konkurents ja populism. Äh, ühtekuuluvuspoliitika eelarve vähendamine on kõige brutaalsem näide sellest reaalsusest. siin räägitakse ka tingimuslikkusest ühtekuuluvuspoliitika vahendite vähendamisel ja see on ka väga halb. makromajanduslikud tingimused, tulemusele suunatud lähenemine, see kõik on vastuolus ühtekuuluvuspoliitika vaimuga. Need riigid, mille, millel on kõige rohkem vaja ühtekuuluvusfondide vahendeid, seal on ka kõige hullemad makromajanduslikud äh, tingimused ja olukord ja neil on väga raske leida korralikke projekte, nii et äh, me peame arvestama ka sellega ning töötama oma välja mehhanismi, millega oleks võimalik aidata riike, millel on neid vahendeid vaja, mitte suunata neid vahendeid ümber äh, nendesse piirkondades, mis on paremini arenenud. Connecting Europe rahastu on suurepärane mõte ja näide Euroopa Komisjoni ettepanek on rahastada seda uut meedet neljakümne miljardi euroga pluss kümme miljardit eurot, mis võetakse ühtekuuluvusfondi vahenditest. see tähendab aga seda, et proportsionaalselt need liikmesriigid, mis saavad ühtekuuluvuspoliitikast mis maksavad ühtekuuluvuspoliitika vahendisse kõige rohkem äh, raha, saavad ka kõige rohkem tagasi. meil tuleb hoolitseda selle eest, et äh, liikmesriikidele tehtavate eralduste puhul arvestatakse nende pingutustega ja meil tuleb vältida kaotajate tekkimist just nendes riikides, kus tegelikult on ühtekuuluvuspoliitika vahendeid rohkem vaja. sellepärast, et neil ei ole lihtsalt administratiivset võimekust neid projekte kirjutada. ja viimane näide ühtekuuluvuspoliitika äh, ülemmäära kaks koma viis protsenti SKT-st, hoolimata sellest, milline on riigi areng. see mõte esindab tegelikult suuri kärpeid üldise rahastamise osas, ignoreerib solidaarsuse põhimõtet, mis peaks olema ühtekuuluvuspoliitika südames Keynesianlik mõtlemine äh, ei ole igas riigis võimalik, ma loodan, et me oleme selles osas kõik ühel nõul. suur tänu, härra Jurkovitš. Horvaatia parlamendi eelarvekomisjonist. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, kallid kolleegid. Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon Taani eesistujamaana suur tänu, et te tahate tugevdada dialoogi, tugevdada. Horvaatia on õppinud, mida kriis tähendab ja me oleme õppinud seda väga rängal viisil. aga veelgi tähtsam, me oleme näinud, et kriisist on võimalik välja tulla. kuidas uut tulevikku üles ehitada? rohkema dialoogiga, ühtsusega, solidaarsusega, tasakaalus kulutustega. see on uus Euroopa Horvaatia jagab Euroopa Liidu püüdlusi tagada äh, tingimusi majanduskasvu loomiseks ja töökohtade loomiseks ja sellepärast me loodame, et Euroopa Komisjoni ettepanek uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta on tasakaalus ja realistlik, eriti kui me mõt-, äh, mõtleme ühtekuuluvuspoliitika peale ja Euroopa Liidu naabruspoliitika peale stabiilsust on vaja toetada. me loodame, et meil on võimalik selles suunas liikuda ja suur tänu! suur aitäh! proua äh, Sidonia Evaleska EPP-st. suur aitäh, minu eelarvekolleegid Äh, ütlesid mulle, et ma peaksin rääkima prantsuse keeles täna, aga ma ei ole veel valmis, nüüd võib-olla järgmine kord. aga räägin siis poola keeles. lugupeetud äh, daamid ja härrad. praeguse eelarve taseme alalhoidmine ning olemasoleva struktuuri alalhoidmine on miski, millele juba eelnevad kõnelejad ka viitasid ja ma ei tahaks tulla tagasi selle juurde, et eelarve peaks toetama majanduskasvu, aga tahaksin keskenduda, keske-, tahaksin keskenduda kahele asjale, mida veel mainitud ei ole. tahaksin kasutada ära seda, et siin on täna kohal ka liikmesriikide parlamentide esindajad ning sooviksin pöörduda nii Euroopa Parlamendi eh, kolleegide kui ka liikmesriigide parlamentide kolleegide poole ja ma sooviksin, et me teeksime koostööd ja kasutaksime Euroopa vahendeid võimalikult otstarbekalt. oma valimisringkonnas ma näen tihtilugu, et peamiseks probleemiks ei ole mitte see, kui palju või kui vähe vahendeid on olemas pigem on küsimus selles, millised on tingimused, millised on olemasolevad mehhanismid, kuidas seda raha kasutatakse. ma usun, et siin me ei ole piisavalt äh, ära teinud. me peame koos äh, töötama selle nimel, et vähendada kasusaajate halduskoormust. nii et me saaksime ära kasutada olemasolevaid vahendeid kõige tõhusamalt veel üks asi, mida mainiti, mainitud ei ole, aga mis tasub mainimist, on järgmine. ma arvan, et me peaksime silmas pidama ka teisi eelarve aspekte teisi olemasolevaid vahendeid, millest äh, kodanikud kasu saavad. siin ma ei pea ilmtingimata silmas põllumajandus või äh, ühtekuuluvuseelarvet, aga näiteks haridus, äh, noorte liikuvus, tööjõu liikuvus. Mm, siin on juttu väiksematest rahasummadest, aga <clears throat> nii otseselt kui ka kaudselt on seeläbi võimalik parandada meie kodanike võimalusi tööturule, samuti luuakse seeläbi Euroopa identiteeti. me peaksime seega välja tooma ka selliste vahendite olulisuse. kui me vaatame abisaajate hulka, siis me näeme tegelikult, et neid on vähe. usun, et eh, neid peaks olema rohkem, liikuvust peaks olema rohkem, nii et kui me räägime suurtest eelarvetest, ei tohi ka väikseid asju unustada nüüd Portugali äh, Rahvusassamblee esindaja, palun. Äh, tere pärastlõunast, ka mina tahaksin teha paar märkust äh, nende küsimuste kohta, mida me oleme siiamaani arutanud. me ei tohi kahe silma vahele jätta seda, et praegusel hetkel ka Euroopa tee on samamoodi konarlik. eurokriis on nüüd küll võib-olla natukene Äh, paranenud, kuid siiski riiklikul tasandil me näeme, et äh, kõik ei ole päris korras ja riiklikul tasandil vastu võetud otsused mõjutavad väga palju kodanike elu ja majanduskasvu. siin täna pärastlõunal on äh, mitu korda tõstatatud usalduskriisi küsimus, puuduv usaldus ja puuduv usk Euroopa projekti. me peaksime nende küsimustega tegelema, me peaksime mõtlema ka selle peale, kas äkki ei peaks Euroopat tugevdama selleks, et koordineeritumalt kriisile reageerida. see kriisile reageerimise võimekus on tähtsam kui kunagi varem. väga tähtis on, et me räägime ka solidaarsusest. solidaarsusest Euroopa ühendamise raames. eelarve Euroopa Liidu eelarve on üks väheseid vahendeid, millega on võimalik töökohtade loomist ja majanduskasvu toetada ja niimoodi ka majanduspoliitiliselt juhtohjad enda kätte võtta. Euroopa Komisjon on teinud eh, ettepaneku poliitikate kohta ja seda on tehtud mitmeaastase finantsraamistiku kaudu. eelarvel on aga väga tähtis roll Euroopa kodanike eh, teadvus, teadlikkuse tõstmisel ja Euroopa Liidu kodanike liikuvuse tagamisel. sellepärast leiame meie, et komisjoni lähenemine on positiivne, me ei tohiks äh, oma eesmärke Äh, eesmärkide puhul latti madalamale seada. oleks väga tähtis, et me konstruktiivselt ja innovatiivselt läheneksime nendele küsimustele, hoolimata sellest, et meil kõigil tuleb tunnistada, et Euroopa Liidu eelarve on praegusel hetkel liiga tagasihoidlik ja väike selleks, et majanduslikult tõesti teha tähendusrikkaid samme. ja lõpetuseks veel üks märkus, mina ei usu, et läbirääkimised et äh, läbirääkimiste puhul on eesmärgiks status quo säilitamine. ei tohi ka ainult riiklikke huvisid kaitsta ja, ja netomaksjate huvisid välja mängida netosaajate äh, kasuks. ka netomaksjad mingil äh, siiski saavad kasu ühtekuuluvuspoliitikat ühtekuuluvuspoliitikast. mina pooldan Euroopa Liidu eelarvereformi selleks, et äh, eelarvet kohandada tänaste ja tulevastega. ilma korralike vahenditeta ei saa me rääkida ühtekuuluvusest järjest üleilmastuvas maailmas. Jan Kormel äh, Hollandi parlamendist. Parliament, I... Hollandi parlamendi liikmena ma tahaksin tänada teid võimaluse eest sõna võtta Euroopa Parlamendi ees ja rääkida mitmeaastasest finantsraamistikust. Holland on pühendunud Euroopa Liidule ning me usume, et koos on meil võimalik eh, Euroopat edasi viia maailmas. Euroopa võib olla võitja ning me tunneme uhkust selle üle, kui me näeme, et siinkohal on ka naissoost Euroopa Liidu esindaja, komisjoni asepresident proua Kruus. aga me peame ikkagi edasi liikuma kainelt mõeldes. me, meie ees seisab väljakutse sellest, mida me peaksime kõige paremini tegema, milline on liikmesriikide vastutuses või ka kohalike kogukondade vastutuses lähimuspõhimõte, äh, halduskulud, bürokraatia me peame olema vägagi eh, otsusekindlad. Holland kutsub üles Euroopa Parlamenti leidma eh, ka lahenduse igakuisele rändtsirkusele Strasbourgi suunal. Eh, see ei too kasu Euroopa pildile, me kutsume üles komisjoni vähendama halduskulusid selle asemel, et neid üha suurendada koos Äh, seisavad meie ees väga suured väljakutsed. Frontex, välisteenistus, innovatsioon, põllumajandus, energiapoliitika, kliimamuutused. muidugi raha on kõige selle jaoks vaja. Euroopa võib ära teha rohkem selleks, äh, et parandada ka sünergiat liikmesriikide eelarve ning Euroopa Liidu vahel. me peame olema võimalikult, ole, olema võimalikult tõhusad, mitu kärbest ühe hoobiga Euroopa Liidu äh, kulude arvelt on võimalik kokku hoida raha liikmesriikide tasandilt. me peame koos ühe, äh, üheskoos äh, investeerima ühistesse väljakutsetesse. samuti tahaksin tähelepanu pöörata kontrollile ja läbipaistvusele, need on vajalikud äh, meie kulude legitiimsuse seisukohalt. meil on enne puudu ka liikmesriikide äh, ava-, äh, deklaratsioonidest kulude kohta. seega lähimuspõhimõte kainus, solidaarsus ning äh, terve lähenemine ja kõigele lisaks ka veel tõhus kontroll liikmesriikide kulude üle. Thank you. Tiene la palabra don Gabriel Elordiaga presidente de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Congreso, España. tere, Hispaania. Hispaania eelarvekomisjoni esindaja. Hispaania parlament on väga pühendanud, pühendunud Euroopa integratsiooni protsessile, ühenduse vaimule ja seda arusaama jagavad kõik parlamendifraktsioonid. meie praegune poliitiline suundumus on Euroopa Liidu mõistlik eelarvepoliitika ja Äh, Euroopa Liidu esialgsete eesmärkide saavutamine, see on majanduskasv, tööhõive ja jõukus kõikidele Euroopa kodanikele. viitaksin siin kõigepealt ühisele põllumajanduspoliitikale. põllumajanduspoliitika peab olema tugev, see on senini olnud tugev ja peab selliseks ka jääma, sest selle eesmärgiks on Euroopa Liidu algsete eesmärkide täitmine, aga ta on ka funktsionaalne teiste poliitikate suhtes, ta tagab toidu tarnekindluse, aitab kaasa siseturu toimimisele ja kliimamuutuste vastasele võitlusele ning keskkonnaeesmärkide saavutamisele sellel poliitikavaldkonnal on ka see selge mõju Hispaania avalikule arvamusele. E, selle poliitikavaldkonnaga on seotud ka põllumajanduse kriisiabireserv ja kindlasti tuleb sellel teemal e, tulevastes eelarvealuteles veel rääkida. teiseks, Hispaania on olnud ähm, suur tulusaaja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast selle toel on meil õnnestunud Äh, luua uusi infrastruktuure ning meie toetame tugevat ühtekuuluvuspoliitikat kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. Pole ka kahtlust, et ühtekuuluvuspoliitika on välja töötatud juba üsna ammu ja seega tuleb eesmärke uuendada ja juhtimisstruktuuri lihtsustada nii, et äh, rahastamine oleks paindlikum, samas et äh, täidetaks finantsreegleid. ühtekuuluvuspoliitika äh, lisaks on vaja ka mingit sellist turvavõrku, mis toetaks neid piirkondi, mis just nii-öelda väljuvad ühtekuuluvuspoliitikalt. ja lõpuks tahaksin rõhutada teadus, arengu ja innovatsioonipoliitikat. see on vahend, mille abil saame vähendada tehnoloogilist lõhet Euroopa riikide vahel ja toetada majanduskasvu ja jõukuse levikut kõigis meie liikmesriikides. see on juba iseenesest oluline eesmärk, aga samas peame ka saavutama teadus, teaduse kvaliteedi kõigis liikmesriikides ja samuti peame tagama võimekuse äh, teaduse saavutusi ära kasutada ja siinkohal on vaja ka rahastada äh, VKE-sid. ja lõpuks tahaksin öelda, et sedasorti koosolekud nagu täna võimaldavad äh, liikmesriikide parlamentidel osaleda Euroopa tasandi aruteludes, need on väga viljakad koosolekud ja loodan, et selline koostöövorm jätkub ka tulevikus. proua Kortele-Šinago. Austria Natsionaalraadist. härra esimees, kuulasin täna väga tähelepanelikult ja mõtlesin, et millise sõnumiga ma tagasi koju pöördun, oma riiklikku parlamenti. kõigepealt tahaksin tänada selle teise konverentsi korraldamise eest. ma arvan, et on väga tähtis, et riik riigi parlamendid ja Euroopa Parlament ning valitsused õlg õla kõrval üritavad seda kriisi lahendada ning majanduskasvu ja töökohtade loomist tagada. kuid ei saa olla nii, et kärpearutelusid peetakse ainult äh, riiklikes parlamendis ja majanduskasvu ja kulutuste arutelusid Euroopa Parlamendis. me peame kokku hoidma ja üheskoos mõtlema selle peale, millistesse valdkondadesse me investeerime. Euroopa poliitika on alati investeerimispoliitika, kuid paika tuleb panna ka prioriteedid. paljud prioriteedid tulevad selgelt välja, meil Austrias äh, näiteks leppisime kokku, et me soovime läbi viia struktuurireforme hariduse, teaduste äh, arengu ja innovatsiooni osas ja et need on meie raskuskeskmed järgnevatel aastatel. ning tegelikult Euroopa Liidu eelarves ma näen juba ka esimesi märke selle kohta, kuid meil on vaja siiski selgemaid kontuure selle kohta, millistes valdkondades Euroopa Liit kavatseb kärpimises oma panuse anda ja millistes valdkondades öeldakse, et neid investeeringuid on vaja haridus, teadus, teadusuuringud, innovatsioon, erinevad äh, interdistsiplinaarsed lähenemised, mis on, tulevad välja eelarve erinevates osades ja väga tähtis on, et me need erinevad mudelid ka eraldi välja toome ja kodanikele selgeks teeme, miks just need, selleks, et me saaksime näidata, milliste impulsside kaudu me soovime olukorda parandada. ja viimane punkt, palun mõelge ka selle peale, et adminis-, et haldusreform on meie kõigi jaoks väga tähtis, siin toodi välja ka e-valitsuse tähtsus. ma arvan, et me peame koju sõitma selgete kontseptsioonidega haldusvormide bürokraatia vähendamise kohta, et mida täpselt Euroopa Liidu tasandil tehakse, selleks et me saaksime öelda, et me oleme ühes paadis, me üritame üheskoos struktuurireforme läbi viia ja majanduskasvu ja töökohti järgnevatele põlvkondadele luua, aitäh! suur tänu! härra Duarte Pacheco, Portugali parlament. Senhora, senhor presidente, caros colegas. härra president, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin toonitada, et täna see arutelu jooksul tuli välja eriti just Euroopa Parlamendi jaoks välja see, et me oleme tegelikult ühel nõul kahes küsimuses. esiteks, Euroopa Liit peab andma oma panuse majanduskasvu toetamisse ja töökohtade loomisse tegemist on väga tähtsa strateegilise põhimõttega selleks, et Euroopa Liidu põhimõtteid tugevdada, neid, mis on ka lepingutes kirjas, nimelt majanduslik areng ja sotsiaalne kokkuhoidmine. ja just selle majanduskasvu ja tööhõive strateegia puhul on väga tähtis, et eelarves on ka teatud read ette nähtud, nii et sest äh, praegusel hetkel me näeme siin vastuolu iseenesesse peale selle on väga tähtis, et majanduskasvu toetamine toimuks solidaarselt äh, üle kogu Euroopa Liidu. pea kõikides riikid, pea kõikides sõnavõttudes toodi selgelt välja ühtekuuluvuspoliitika tähtsus ja investeeringute tähtsus ühtekuuluvuspoliitikasse, selleks et me saavut-, saavutaksime paika pandud eesmärke. minu arvates on see kõik väga positiivne, sest investeeringud ühtekuuluvuspoliitikasse. nii on jäänud vähemalt mulje. ei ole kasuks mitte ainult üksikutele indiviididele, vaid tervele Euroopa Liidule. selleks, et vähendada neid lõhesid, mis meil Euroopa Liidus on ja selleks, et me saaksime ja jääksime konkurentsivõimeliseks üleilmsel tasandil. Euroopa Liit üheskoos saab olla võitjaks. investeeringud infrastruktuuri ja inimressurssi on investeeringud, millega toetatakse Euroopa Liidu konkurentsivõime parandamist ja sellepärast oleme ka meie selle poolt, et majanduskasvu turgutamine ja ühtekuuluvuspoliitika toetamine on ühe medali kaks erinevat külge. proua Jala Sender, Euroopa Parlamendi liige Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel, et see konverents korraldati. olen transpordikomisjoni raportöör eelarve kohta ja mul on väga hea meel, et kolleegid riiklikest parlamentidest on täna tulnud siia. täna hommikul rääkisime me vahenditest ning täna pärastlõunal räägime sellest, kuidas majanduskasvu turgutada vastavalt artiklile kolmsada üksteist, mida siin täna ka juba mitu korda mainiti, nimelt äh, inimeste ja kaupade vaba liikumine Euroopa Liidus, äh, selle artikli kohaselt on väga tähtis, et Euroopa Liidu tasandil ka see tagatakse, mitte ainult liikmesriikide jaoks, vaid see lihtsalt on ka kõikide kodanike huvides on, mulle tundub, et piirkonnad ei ole ka aru saanud, et see on nii tähtis, nimelt et tuleb võidelda ka liikuvuse ja vaba liikumise eest, sellepärast et äh, muidu tekib meil siin kokkupõrge, kokkupõrge Euroopa Liidu ambitsioonide ja riiklike huvide vahel. viimane eelarveperspektiiv kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist pani juba paika, et me peaksime inseneriteadustesse jõudma esikohale, aga me nägime, mis sai, kui vulkaan hakkas Islandil purskama, siis oli kogu Euroopa halvatud ja me ei saanud mitte kuidagi selle olukorraga hakkama. ja järgneva eelarve puhul on ette nähtud see Connecting Europe äh, rahastu toetamine Äh, ja seda kahekümne aasta jooksul juba Delori valgest raamatust me teame, et äh, transporditaristuste puhul on tähtis äh, nende kasvamine ja selle kaudu majanduskasvu toetamine. samal ajal aga Hiina, USA, Venemaa Äh, on ka keskendunud taristute parandamisele ja erinevatele võimalustele. Connecting Europe rahastu kaudu on meil võimalik tõesti luua lisandväärtust Euroopa Liidu tasandil ning äh, suurendada territoriaalset kokkuhoidu ja ühtekuuluvust. tegemist on Euroopa Liidu raudteevõrgustikuga, millega oleks võimalik tagada vaba liikumist üle Euroopa siis äh, lennujaamad äh, ja sadamad, sünergia telekommunikatsiooni ja muude äh, infrastruktuuride vahel, erinevad koridorid, mis lähevad liikmesriikide piiridest kaugemale ja seda kõike selleks, et majanduskasvu ja arengut toetada ning soodustada eriti just nende jaoks, kes on praegusel hetkel enklaavis, et neil oleks võimalik sellest enklaavist välja tulla ja majanduskasvu toetada ning töökohti luua. Euroopa Liidu miljonid kodanikud ootavad majanduskasvu ainult kaasaegse eh, taristu ja jätkusuutlike kommunikatsioonivahenditega, mis on kõrget kvaliteediga on meil võimalik luua Euroopa Liitu, mis jääb püsima ka siis, kui äh, Islandil vulkaan hakkab purskama. suur aitäh ja Ungari Rahvusassamblee esindaja, palun. tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők, köszönjük a lehetőséget és a meghívást a mai konverentsiára. suur tänu kutse eest täna siia konverentsile, ma tahaksin öelda paar sõna ühtekuuluvuspoliitika kohta ilma, et ma kordaksin seda, mida siin on juba öeldud, ma tahaksin rääkida sotsiaalsest ühtekuuluvusest. ja ma lähtun sellest, mida ütles härra White. kas kodanikud Euroopa Liidu, usuvad Euroopa Liitu, kui Euroopa Liit ei ole valmis neid kriisiaegadel aitama? täna hommikul räägiti sellest, et Euroopa kodanikelt oodatakse suuremat panustamist Euroopa Liidu eelarvesse. kas me võime kodanikelt oodata erinevates piirkondades, mis kõige rohkem kriisi all kannatavad, et nemad annavad Euroopa Liidule rohkem, samal ajal kui Euroopa Liit neid ei aita? ja seda, kuigi need kodanikud olid hiljem, varem äh, Euroopast vaimustunud ja tõid väga palju ohvreid selleks, et lõimuda. me ja, ja samal ajal nad ka nägid, et teised võitsid siis, kui nemad kaotasid. ei saa nõus olla sellega, et ühtekuuluvuspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika vahendeid äh, vähendatakse ning seejuures jäetakse hätta need, kellel on kõige rohkem abi vaja. Öeldakse, et kui Euroopa Liit on võrdne Euroopa Liidu eelarvega, vähemalt kodanikud arvavad nii, ja kui Euroopa Liidu eelarvet vähendatakse, siis see tähendab ka seda, et tegelikult on Euroopa Liit ka nende jaoks väiksema tähtsusega. sest ja kui suurem osa on Euroopa Liidus pettunud, siis see toetab ka paremäärmuslikke jõudusid ja populistlikke jõudusid ja alles siis me näeme, millisesse kriisi Euroopa Liit jõuab ja see kriis on kordi suurem kui praegune kriis, kui meil tuleb hakata võitlema paremäärmuslike jõududega. palju lihtsam on kodanikke saada praegusel hetkel enda poolele, kui hiljem hakata äärmuslaste vastu võitlema. Ungari puhul on see ilmselge. kui eelarve on väiksem, siis on ka ühtekuuluvuspoliitika vahendeid vähem, see toob endaga kaasa vähem usaldust ja vähem solidaarsust ja see kõik tegelikult tähendab ka koostöövalmiduse vähenemist. meie arvates on selline olukord vastuvõetamatu, kus kakskümmend protsenti eelarvevahendeid vähendatakse ja tõukefondide vahendeid vähendatakse, nii nagu ka Läti puhul. me leiame, et proua Danuta Hübneril on õigus, kui ta ütles, et ühtekuuluvuspoliitika Eh, tuleb kaitsta. tänu ja Edith Herzog! suur aitäh, ma usun, et konverentsi korraldamine oli suurepärane idee, mina räägin eh, mitmeaastase finantsraamistiku eh, raporti raportöörina tööstuskomisjonist ning ma tahaksin ütelda järgmist elus ei räägita mitte millestki rohkem kui äh, esimestest äh, kahekümne nelja tunnise dieedi tundidest. Äh, seejärel aga seejärel aga tuleb hakata ka pingutama ja sporti tegema, nii et ma arvan, et me oleme ka kasinuspoliitikaga sama kaugele jõudnud, see tähendab seda, et me peame tööstuse valdkonnas edasi liikuma, meil on vaja ühendatud energia ning IKT sektorit mitte aga eilse päeva ühendusi, vaid eh, tulevikuühendusi. meil on vaja uut tehnoloogiat ühendada omavahel. Eh, teiseks spordiks eh, nimetaksin teadustööd, uurimistööd, innovatsiooni koos kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. siin parlament ja parteid saaksid sellist spordiala ka toetada. sel nädalal oli konverents neil teemadel, seal öeldi selgelt, et teadus äh, saavutused koos tehnoloogilise arenguga on äh, majandussaavutuste aluseks tulevikus ning ma usun, et me peame seda silmas pidama, kui me selliseid raskeid distsipliine harrastame. meil on vaja äh, ITER-it, meil on vaja taastuvaid energiaallikaid, äh, innovatsiooni ja edasi ning kolmandaks Euroopa tööstuspoliitikat. tööstuspoliitika tähendab seda, et meil on vaja toota Euroopasse, sellepärast et, et teine voog äh, innovatsioonis ja teadmistes siit tulenebki, ma usun, et osa vahendeid tuleb ka selleks kasutada. samuti tähendab see seda, et meil on vaja uut VKE-de poliitikat. meil on vaja, et väikese keskmised ettevõtteid toetataks kõikides liikmesriikides, äh, nii uutes, vanades, kõikjal. ja lõpetuseks ma tahaksin nõustuda nendega, kes ütlesid, et meil on Euroopat vaja, aga Euroopa peab olema see kõigi jaoks Euroopa sotsialistid ei nõustu, et makromajanduslikud väljakutsed äh, saab lahendada sanktsioonidega ühtekuuluvuspoliitika põhjal ja ma arvan, et äh, kui me tahame, et kui me tahame ja ma arvan, et meil on vaja Euroopat kõigi jaoks, digitaalset Euroopat kõigi jaoks ja majandused kõigi jaoks. suur aitäh ning äh, härra Sairus Volski Rahvaparteist Euroopa Parlament. aitäh, tahaksin rääkida kahest küsimusest, esmalt eelarve suurus eelarve on väike, napp, aga meil on ka paralleelne eelarve, mis on vägagi heldekäeline meil on kahetasandiline solidaarsus äh, Euroopa liike kahekümne seitsme liikmesriigiga, äh, mis, äh, mis katab üks protsendi SKT-st ning teisalt jällegi euroala, mis ulatub viie protsendini SKT-st ja seitsme aasta puhul me räägime siis äh, ühest äh, ühest triljonist kolme triljoni vastu. kui me piirdume ainult seitsmeteist euroala liikmesriigiga, siis see küll halb ei ole, aga see näitab, äh, kui vähe me tegelikult ikkagi ühtekuuluvuspoliitikat kaitseme põhimõtteliselt äh, seitsme aasta ühtekuuluvuspoliitika kahekümne seitsmes äh, liikmesriigis läks maksma sama palju kui Kreeka väljaostmine. samuti äh, me peame meeles pidama seda, et eelarve tähendab ka investeeringuid. me oleme ikkagi ülemaailmsed majanduse osad, meil on ka naabrid me ei ole üksik saar. välisteenistusse eh, investeerides me saame materiaalset eh, tagasisidet, stabiilsust, eh, samuti saame kasu naabruspoliitika põhjal ning levitame ka oma väärtusi ning demokraatiat. kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üksteist kasvas kolmekümne protsendi võrra meie välisteenist-, välissuhted. kaks tuhat neliteist äh, aga tuleb välja, et on vähem vahendeid ette nähtud. ma ei pea siin mainima seda, et tegemist on globaalse maailmaga, tegemist on lihtsalt poliitikaga, mis on meile hädavajalik äh, ja turvalisus, julgeolek on tähtsam kui heaolu me näeme, kuivõrd ebastabiilne on naabruskond äh, meie jaoks, äh, naftahinnad äh, ja muu ning need küsimused on palju olulisemad kui see üks protsent SKT-st, mis meile võimaldab eelarvet täita. üheks punktiks, mida jällegi päevakorras ei ole, on see, et me ei räägi siin mitte heategevusest ja vaid lihtsalt oma elulistest huvidest. Thank you very much, Mrs Carvalho suur tänu, proua Carvalho Rahvapartei fraktsioonist Euroopa Parlamendis. suur tänu, juhataja, ministrid, rahvusparlamentide liikmed, kolleegid, daamid ja härrad. mina tahaksin rõhutada sünergia ja täiendavuse olulisust äh, nii Euroopa Liidu eelarve sees kui ka äh, riiklike eelarvetega mina olen Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raportöör, enamik teist teab, et äh, tegemist on järgmise Euroopa teadus- ja teadusuuringute raamprogrammiga ja ma tooksin mõned näited äh, teadusuuringute valdkonnast, kus tuleb pöörata erilist tähelepanu just äh, täiendavusele Horisont kaks tuhat kakskümmend ja erinevate Euroopa ja liikmesriikide ja piirkondlike fondide vahele tänased väljakutsed eeldavad seda, et meil oleks kriitiline mass, et me kasutaksime ära äh, keerukad tehnilised seadmed, mis on olemas Euroopa tasandil ja rahastamine eeldab koostööd ja erinevate rahastamisallikate vahelist koostööd. näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend ja struktuurifondid tuleks üles, tuleks luua selliselt, et nende vahel tekiks sünergia ja täiendavus. Äh, erinevalt Horisont kaks tuhat kahekümnest saavad struktuurifondid äh, tegutseda nii-öelda ülesvoolu Horisont kaks tuhat kahekümnest ja ja samas ka teistpidi allavoolu, ehk siis näiteks äh, rahastades teadustulemuste äh, turule tulekut ja rahastades näiteks VKE-sid ja kaotades turule tuleku tõkked. minu arvates tuleks seda tüüpi rahastamist oluliselt suurendada, aga et sellist sünergiat tekitada, on meil vaja lihtsaid eeskirju, teatavat äh, võrreldavust ka erinevate rahastamisallikate reeglites ja meil on vaja ka omavahel koordineerida eesmärke ja prioriteete. seetõttu on koostöö väga oluline äh, Euroopa Liidu institutsioonide sees ja erinevate nende osakondade vahel, kes tegelevad erinevate rahastamisallikatega ja samuti ka Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel, selleks et me töötaksime välja Euroopa tuleviku jaoks kõige paremad poliitikad ja programmid suur tänu. suur tänu. mul on veel kolm konverentsi osalejat, kes äh, soovisid sõna. Äh, nad võtsid juba hommikul sõna, äh, ma annaksin neile uuesti sõna, aga rangel tingimusel, et nad ei räägi kauem kui üks minut ja kui te olete nõus, siis annaksin sõna härra Setšikule, kes on Tšehhi senati Euroopa asjade komisjoni esimees. suur tänu, härra juhataja. paljud on rääkinud äh, ühtekuuluvuspoliitika toetuseks. Tšehhi parlamendi ülemkoda peab eelarve arutelus ühtekuuluvuspoliitikat üheks kõige olulisemaks teemaks. ma meenutaksin paari detaili Äh, Tšehhi parlament ei taha, et me looks viieprotsendilise reservi. me tahaksime pigem, et me kasutaksime ära võimaluse seada endale madalad eesmärgid. ja teiseks, tingimuslikkus äh, Äh, võib olla subsidiaarsuse seisukohast väga problemaatiline. ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline, aga seda ei tohiks kuritarvitada. selle eesmärgiks on anda hoog sisse arengule mahajäänud piirkondades. see ei peaks olema äh, pidev lutipudel, mis äh, laisku toidaks ja seda me kindlasti ei saa toetada. see oli tõesti äh, lühike suur tänu, härra Costa Neves, Portugali parlament, üks minut. suur tänu, härra esimees. ühe minuti jooksul kavatsen teile öelda seda, et me toetame põhimõtteliselt Euroopa Komisjoni lähenemist selle mitmeaastase finantsraamistiku osas, aga meile valmistab muret valmistavad muret need võimalikud äh, kärped ühtekuuluvuspoliitikas ja ühises põllumajanduspoliitikas, sellepärast et tegemist on valdkondadega, mis mõjuvad kutse koha peal rohujuure tasandil. tegemist on ka poliitikatega, mis äh, äh, hoolitsevad ühtekuuluvuse eest piirkondades ja tegemist ei ole mingi tühja sõnakõlksuga. suur tänu, Jose Manuel Fernandez Euroopa Parlamendi Riigi Rahvapartei fraktsioonist, üks minut, palun. suur tänu see arutelu veenis mind veel kord selles osas, et äh, nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka ühine põllumajanduspoliitika on väga tähtsad, Euroopa Parlament on juba mitu korda öelnud, et nende poliitikate vahendeid ei tohi kärpida, meil tuleb neid vahendeid kaitsta ja me peame vastavalt sellele siis ka teisi poliitilisi prioriteete paika panema, nii nagu nad kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskavas ka välja tulevad. see kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia oli juba ka eelmise finantsraamistiku väljatöötamisel keskses osas ja nüüd on paika pandud viis eesmärki, mis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tuleb eh, ellu viia ja peale selle olid meil veel ka seitse eh, juhtivprogrammi, mida finantseeritakse. mina tahaksin siin aga teha reklaami ühele teistsugusele lähenemisele, mis tuleneb alt üles, mitte ülevalt alla, ühtekuuluvuspoliitika ÜPP on osa sellest. nüüd annan jällegi sõna äh, meie paneeli osalejatele ja teil on aega veerand tundi siis äh, vastamaks kommentaaridele. esmalt Euroopa Parlamendi esindaja härra Pööge kes on härra Kalfiniga ka, äh, kaasraportöör, palun. Thank you very much, chair. suur tänu, juhataja, ma tahaksin öelda, et täna hommikune ja pärastlõunane arutelu näitab, et oma ressursid tagasi maksma, et korrektsioonimehhanismid ja Euroopa lisandväärtusel äh, tuginevad kulutused Äh, ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide silmaspidamine on omavahel seotud ja institutsioonid ei tohiks seda unustada, äh, kui me valmistame ette lahendust, mis äh, peaks tugima, tuginema kõigil nendel elementidel. loomulikult me peame leidma tasakaalu solidaarsuse, subsidiaarsuse ja eelarvedistsipliini vahel, see on hädavajalik. eelarve moderniseerimiseks äh, teadus- ja uuendustegevuse toetamiseks, tulevaste investeeringute toetamiseks ja ka uute finantsinstrumentide kaasamiseks äh, on see kõik vajalik. teisest küljest ei tohiks me aga unustada ka solidaarsust ja seda, et meil on vaja energia ja toidu tarnekindlust, mis on Euroopa sõltumatuse põhialus ja ma olen nõus sellega, mida ütles härra Sarjus Volski äh, eh, mm, CSP kohta, eh, et see on alafinantseeritud ja seob seega Euroopa Liidu huvid ohtu. loomulikult me peame eh, leidma lahenduse enne selle aasta lõppu, see on parlamendi soov, me peame vältima äh, liikmesriikides äh, uute eeskirjade rakendamisel ja samuti ka vältimaks äh, suurprojektide investeeringute äh, maksete hilinemist, need projektid ja investeeringud on liikmesriikidele ja piirkondadele väga vajalikud. meil on hea meel, et see menetlus, mis sai alguse Poola eesistumise ajal, on jätkunud väga edukalt Taani eesistumise ajal. me ootame järgmiste nädalate jooksul et äh, juuni lõpus äh, äh, võetakse ülemkogus arvesse parlamendi soovitused niinimetatud bokside osas. ma ei tahaks küll ähvardada, aga ma meenutaksin, et nõusoleku menetlus näiteks Äh, andmekaitse osas äh, akta arutelud, Maroko kalandusleppe tagasilükkamine näitavad äh, selgelt, et on parem, kui me räägime omavahel õigel ajal, mitte et nõukogu teeb omavahel lepingu ja siis viskab selle lauale sest selline käitumine tekitab parlamendi poolt teatud reaktsiooni ja meil läheb aeg kaotsi siinkohal me räägime nõusoleku menetlusest, see on kaasotsustusmenetlus, siin on äh, rohkem kui kuuskümmend viis mitmeaastast programmi, mille puhul kehtib kaasotsustusmenetlus. ma palun, et nõukogu äh, peaks seda erinevust silmas, nõusolekumenetlus tähendab seda, et parlament peab andma oma nõusoleku enne, kui ülemkogu annab oma nõusoleku, see eeldab teatud menetlust ja mitmeaastased programmid võetakse vastu kaasotsustusmenetluse käigus ja ma juba nüüd kutsuksin komisjoni üles jälgima oma rolli lepingute, aluslepingute kaitsjana ma ei kujuta ette, et me suudaks äh, kokku leppida kulude osas, kui me ei liigu edasi oma vahendite osas. me peame lähtuma aluslepingute vaimust ja sisust ja mitte ainult nendest osadest, mis meile meeldivad. see äh, kehtib ka liikmesriikide kohta, kellest osa ikka veel ei suuda aktsepteerida aluslepingute teksti selles valdkonnas. ma tahtsin vastata ka Itaalia kolleegile härra Tšolole äh, paindlikkuse kohta mida keerukamad on arvud, seda paindlikumad peavad olema eelarvemenetlused nii mitmeaastase finantsraamiku, raamistiku kui aastaeelarvete osas. Äh, parlamendi jaoks on see väga oluline küsimus, mida teha äh, kasutamata rahaga aastaeelarves, see tuleb üle viia äh, teatavasse fondi, mille osas tehakse hiljem otsused ja ka äh, aastaeelarvete menetluse puhul ei toimu aeg-ajalt piisavat arutelu nõukogu ja parlamendi vahel. Äh, ma kuulsin siin ühtekuuluvusfondi äh, sõprade käest ja põllumajanduspoliitika sõprade käest nende seisukohti, natukene oli, jäi mul puudu nendest kõnelejatest, kes oleksid rääkinud ka vähem kulutamisest me peaksime rääkima lisandväärtusest, me peaksime rääkima programmide eh, kvaliteedist ja me peaksime rääkima, rääkima programmide kohandamisest eh, liikmesriikidele, me peaksime ka rääkima eh, noorte tööhõive suurendamisest, rohkema rahastuse andmisest teadusuuringutele ja nii edasi, mul on kahju, et komisjon ei reageerinud piisavalt äh, Äh, vajadusele lihtsustada reegleid, ükskõik, kas see puudutab siis põllumajanduspoliitikat või ühtekuuluvuspoliitikat. kui komisjonile öeldakse, et lisa öö, äh, halduskoormus on viisteist, kakskümmend protsenti, siis see ei ole aktsepteeritav ja me peame ka arvestama äh, või, või leidma üles need sünergiakohad Euroopa eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel ja ma kutsuksin üles ka Euroopa poolaasta konverentside raames, et äh, rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi esimehed leiaksid oma aastaplaanides aja just seda tüüpi kohtumistele nagu täna, ei piisa ainult sellest, kui Euroopa Parlament oma koosolekuid peab, vaid meil on siin tõeline avalik arutelu parlamentide vahel, mis ei toimu suletud uste taga. ja lõpuks ma pean veel ütlema, et milleski ei ole kokku lepitud, kuni kõiges on kokku lepitud, parlamendi poolt on see väga selge seisukoht ja ma ütleksin veel kord selgelt välja, et kui Äh, me kokkuleppele ei jõua, siis ülempiirid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves jäävad samaks, see ei ole kriis, aga need on lihtsalt need piirmäärad, mida me peame arvestama. suur tänu, härra White Iiri parlamendi nimel. suur tänu, härra esimees. härra Pööge tegi suurepärase kokkuvõtte tänasest arutelust ja mina saan olla ainult nõus asjadega, mida ta ütles. see kokkuvõte oli väga selge, aga minu jaoks, härra juhataja, oli tegemist aruteluga, mis oli väga-väga rikkalik. Äh, ma sain siin palju uusi ideid. see ambitsioonikus, millest me varem rääkisime, seda on väljendatud, ma arvan, et on äh, raske ette kujutada, kuidas seda ambitsiooni suures osas ellu rakendada kui me läheme eelarve kärpimise teed. see ei ole tegelikult positiivne ega negatiivne argument, mulle lihtsalt tundub, et see ambitsioon, millest inimesed täna rääkisid, kui me tahame selle ellu rakendada, siis me tõesti ei saa rääkida rahastamise piiramisest, sellepärast et raha peab olema, et seda ambitsiooni ellu viia. ja ka mina märkasin, et päris paljud et, et väga vähesed rääkisid äh, kärpimisest, ma vist ei kuulnud kedagi. ja ma arvan, et on oluline mõista, nagu ütles ka härra Pööge, et äh, kui me räägime kuludest, siis me peame rääkima ka teisest poolest äh,, me peame parlamentides ja mul on hea meel, et ka ri-, rahvuslikud parlamendid on siin kaasatud, me peame minema oma avalikkuse juurde ja mitte ainult selgitama neile numbreid, vaid ka õigustama oma ambitsioone, oma kulusid inimestele, kes ju tegelikult äh, on maksumaksjad. ja äh, mul on veel kaks mõtet, mis mulle meelde jäid. üks nendest äh, on see äh, mm, tasakaal dieedi ja sportimise vahel, mulle see kujund väga meeldis. Äh, mitte küll päris isiklikult, aga oma riigis ma tean dieedist väga palju. Äh, ja mis puudutab seda sporti, siis kui meil on võimalik leida poliitika, mis kombineeriks dieedi ja spordi, siis tõenäoliselt me saame üha rohkem keskenduda spordile ja viimane idee, mis mulle meelde jäi, oli solidaarsuse mõte. nii paljud oma sõnavõttudes viitasid sellele, väga sageli oli see ka väga liigutav äh, paljud rääkisid näiteks vajadusest jätta alles ühtekuuluvusfondi rahastamine, äh, väga mitmed kõnelejad rääkisid väga liigutavalt sellest teemast Äh, mulle tundus, et üsna ühtselt räägiti sellest, ma usun, et äh, neid hääli peaks kuulama, et nad kuulatakse ära ja äh, see on üks väga oluline asi meie tegevuses. ja lõpuks Taani eesistujat tuleb tänada tehtud töö eest ja edasi tehtava töö eest mitmeaastase finantsraamistiku kallal. ma tean, et Küprose eesistuja jätkab poolest aastast ja kui meie eesmärk saavutub aasta lõpuks eh, nii, nagu loodetakse, siis eh, on kõik väga hästi, ma usun, et töö peaks jätkuma ka veel järgmisel eesistumise ajal, mis eh, saab olema Iiri eesistumise aeg ja suur tänu, et mind täna siia kutsusite ja suur tänu selle väga huvitava arutelu eest, mis kindlasti jätkub ka edasi. suur aitäh, härra Vait ja proua Kruus, palun. jah, ühtekuuluvuse kohta võeti väga palju sõnu, sõna, aga kaks tuhat kakskümmend horisondi Connected Europe äh, rahastul ning ühtekuuluvuse vahel on seos. tahaksin ütelda, et teadust ning innovatsioon on samuti väga olulisel kohal äh, nii regionaalarengu kui ka ühtekuuluvuse ettepanekutes, aga ma tean, et osad teist seda mainisid. side erinevate programmide vahel on väga tähtis, sellepärast et see suurendab programmide mõju. lihtsalt sõnastatult, kui me õiged seosed sisse viime, siis me suudame saavutada palju enamat. nüüd aga rääkides kulutamata vahenditest, siin ma nõustun teiega, mul on kogemusi ka eelmisest komisjonist ja raha jäi järgi või ja selle kohta võeti eh, vastu otsus, mille kohaselt need sajad miljonid eh, eurot, tegemist ei olnud lihtsalt kohvirahaga, et see, need vahendid tuleks eraldada laiühenduse heaks. pean ütlema aga, et liikmesriigid otsustasid teisiti käituda, ma olin väga pettunud tegemist oleks olnud investeeringuga mitte ainult Euroopa majandusse, vaid tulevikku. Hollandi esindaja rääkis sellest ja pean ütlema, et Euroopa Komisjon äh, piirab ka oma kulusid vähemalt viie protsendi ulatuses, nii et äh, äh, uskuge, et me kindlasti seda teeme, kui meil sellised juhid on nagu praegu aga tooksin ühe näite ja minu jaoks näited on väga olulised, need on ainsad asjad, mis mul tegelikult konverentsidelt meelde jäävad. kui me räägime teadustööst ja teadusest, siis selle paneeli ajal ligi viissada uut teaduslikku artiklit ilmutati täna pärastlõunal ainult. me peame oma teadustöötajatele ning üliõpilastele ka juurdepääsu tagama neile artiklitele. meil on vaja töövahendeid ja nii üliõpilased kui ka teadustöötajad on selleks kohaks, kuhu tuleb investeerida, et äh, nemad saaksid äh, tagada meie ühiskonna äh, edasiliikumise ja majanduskasvu. meil on juba teaduskeskused ja ülikoolid, mis on ühendatud kogu Euroopas kiire internetiühendusega. tegemist on ligikaudu tuhat korda kiirema ühendusega kui lai ühendus kaks tuhat kakskümmend hori-, horisondi seisukohalt. ma pean ütlema, et eh, see on tõesti miski, millega tuleb arvestada meil on vaja laiaulatuslikku koostööd, nii et palun äh, pöörake sellele tähelepanu ja veel üks äh, näide, härra esimees. tervishoiust äh, rääkides, kui me nüüd vaatleme oma eraldiseisvaid IKT süsteeme, siis äh, me peame kuidagi viima andmed patsientideni, meil on vaja, et seda oleks kerge kasutada, jagada ka statistika koha pealt. ja see võiks endaga kaasa tuua revolutsiooni meditsiinis ja see tähendaks seda, et Euroopa oleks liidrirolliks. muidugi me peame äh, Äh, siin arvestama ka andmekaitse ettepanekutega, aga meil on vaja digitaalseid kiireid äh, võrgustikke ning Connecting Europe äh, vahendeid ka selleks kasutama. see on tõesti meie tulevik ja meie tulevik hakkab pihta juba täna pärastlõunal. suur aitäh! ning äh, palun äh, Poola äh, välisminister. Euroopa asjade minister siiski, aga. Well, I would make two comments um.... ma teeksin kaks kommentaari. kõigepealt tahaksin õnnitleda parlamenti, eesistujat ja komisjoni selle konverentsi korraldamise puhul ma arvan, et tõesti tegemist on väga tähtsa ülesandega, me oleme praegusel hetkel läbirääkimistes väga huvitavas äh, ajaseisus, me ei tea, kas meil on võimalik ajakavast kinni pidada, me ei tea, kuhu me jõuame oma kokkuleppega sisulises mõttes, aga me teame, et murdepunkt on kohe-kohe ukse ees. nii et tõesti, tänane kohtumine oli väga kasulik meie kõigi jaoks ja ma arvan, et äh, nii liikmesriikide kui ka nõukogu jaoks oli väga huvitav kuulata ära kõik need erinevad seisukohad. mul oli väga hea meel näha, et ühtekuuluvuspoliitika sõbrad on nii kokku hakanud hoidma, nii et tegemist on üpris aktiivse rühmitusega. ma olen natukene pettunud, et meie sõbrad netomaksjate hulgast olid nii vaiksed ja see üllatas mind. ma küsin endalt, et mida see tähendab, kas see tähendab seda, et nad on meie argumentidega nõus, ma loodan seda aga ma ei ole sinisilmne ja ma arvan, et võib-olla põhjuseks on see, et nad tahavad suurtest numbritest rääkida mõnel muul ajal mõnes teises kohas. võib-olla siis, kui otsuste tegemine on ukse ees. ma tahaksin toetada seda mõtet Taani eestvõimalt teha see arutelu Euroopa Liidu tasandil aruteluks, ma arvan, et see üritus oli väga tähtis. ning minu teine märkus. ma arvan, et oli väga huvitav kuulata erinevaid äh, seisukohti ning arutelu mitmeaastase finantsraamistiku üle on tegelikult viimase poole aasta jooksul muutunud, kõik on valmis tunnistama, et me räägime nüüd ka investeeringutest, majanduskasvust ja uutest võimalustest, konkurentsivõimest ja see kõik on väga tore. sellepärast, et ma mäletan veel seda aega, kui komisjoni ettepanek esitleti siis, ja tuleb öelda, et tegemist on hea ettepanekuga, mitte küll täiuslikuga, on veel päris mitu punkti, mille kallal tuleb tööd teha, aga ma mäletan, et juunikuus eelmisel aastal arutati palju rohkem äh, seda, et äh, ühel pool on meil eelarvete konsolideerimine ja teisel pool kulutused ja mul on väga hea meel näha, et me täna räägime me natukene teises toonis sellest mitmeaastasest finantsraamistikust nii et suur tänu ja ootan juba põnevusega järgmist konverentsi Küprose eesistumise ajal. Donc, euh, voilà. aitäh, sellega me oleme lõpetanud teise ümarlaua aruteludega. suur aitäh, et te mind aitasite juhatamisel. me oleme peaaegu ka oma ajakavast kinni pidanud ainult kolm minutit oleme üle läinud ja nüüd läheme edasi kokkuvõtteni juurde ja palun tulla siia härra Šefkovitšile, komisjoni asepresidendile, härra Lamassuurile, Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimehele ning härra Vammenil, kes on Taani Euroopa küsimuste minister. suur aitäh teile kõigile! me oleme teinud pika päeva tööd, aga natuke tööd on ikka veel ära teha. mul on hea meel praegusel hetkel istuda siin laua taga koos kahe sõbraga. üks nendest on komisjoni asepresident härra Maroš Šefkovitš ja teine on Euroopa Parlamendi liige härra Alain Lamassoure ja meie tahaksime nüüd anda oma vaate mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistele ja sellele, mis meil veel ees seisab. ja see, et me siin istume ja naeratame, on minu meelest eh, hea märk. me oleme siin komisjon, nõukogu ja parlament kõrvuti ju. ja ma loodan, et äh, meie koostöö jätkub sama rõõmsalt nii tänase päeva lõpuni kui ka edaspidi. ja kõigepealt tahaksin anda sõna härra Alan Lamassuurile, keda tahaksin kõigepealt sisse juhatada sõnadega ähm,, et te olete üks selle parlamendi üks kõige kogenumaid liikmeid, aga samas ka üks uuemaid sest kui mina, äh, mind määrati Euroopa asjade ministriks, siis äh, äh, ta ütles, et meil oli Taani eesistumise, et meil oli Poola eesistumise ajal väga hea konverents ja teie Taani eesistumise ajal peaksite korra-, korraldama samasuguse, nii et tema on selle konverentsi idee autor. Merci, monsieur le president et.... suur aitäh ja lugupeetud komisjoni asepresident, head kolleegid, daamid ja härrad, parlamendisaadikud. tahaksin tänada Taani eesistujat selle eest, et koos parlamendiga ning president Schulziga on see konverents korraldatud pärast Poola konverentsi ning tahaksin tänada ka komisjoni töö korraldamises, osalemises. tahaksin tänada ka kõiki neid, kes on tulnud siia kohale, eriti liikmesriikide parlamentide esindajad, kes on kaugelt tulnud. ma näen, et kahekümne seitsme ja nüüd juba kahekümne kaheksa riigi seast eh, on üksteist esindatud eh, minist-, ministeeriumi tasandil eh, kakskümmend eh, parlamentide poolt eh, ja mõned kahe koja poolt. meid on nüüd kakskümmend kaheksa, sellepärast et ka horvaadid on meiega liitumas. nüüd võrreldes esimese konverentsiga nägin ma, et me oleme nüüd hakanud lõpuks omavahel muljeid vahetama, mitte läbi rääkima, vaid vahetame arvamusi süvaanalüüsidele. kriis on olnud äh, kriis on väga paljugi välja toonud ja me kõik, kõikides riikides, kõikides parteides, mis siin esindatud on, meil kõigil on ühed samad eesmärgid. eelarvedistsipliin, eelarve konsolideerimine ning majanduskasvu taastamine. seeläbi me käsitleme ka Euroopa Liidu eelarvet tuleb ütelda, et äh, meil on ikkagi ka ühiseid arvamusi, olgugi et äh, palju on eriarvamusi lahenduste osas. on ilmselge, et praegune ressursside äh, süsteem, millest toodetakse Euroopa Liidu eelarvet, mis loodi kakskümmend kaheksa aastat tagasi, enam ei toimi, seda on vaja kaasajastada ja tõenäoliselt muuta paljude Euroopa liikmesriikide parlamentide liikmed panid rõhku liikmesriikide eh, maksusuveräänsusele. see ei ole küsimärgi alla seotud ettepanekud, mis on tehtud, seisnevad selles, et me tahame, et Euroopa Liidul oleksid oma vahendid, mis oleksid otse suunatud Euroopa Liidu eelarvesse, nagu see on ette nähtud ka lepingutes ja nii on see toimunud ka kolmekümne esimese aasta jooksul ja sama, süsteem toimiks samamoodi, nagu meie liikmesriigid toimivad, nagu linnad, nagu äh, äh, kohalikud omavalitsused, tegemist ei ole suveräänsuse üleandmisega ja ma tahaksin samuti äh, omavahendite osas veel rõhku panna sellele, et kui me nõustume selles osas, et me loome uued omavahendid, millest Euroopa Liidu eelarvet täiendada, siis tegelikult nende omavahendite läbi vähendatakse liikmesriikide endi kulusid kas otseselt näiteks, kui me räägime finantstehingute maksust, osa sellest jääb liikmesriikide kätte või siis ka kaudselt, sellepärast et eh, kaks kolmandikku sellest, eh, mis vastavalt komisjoni ettepanekule peaks minema Euroopa Liidu eh, eelarvesse, on maha arvatud liikmesriikide panusest tegemist Euroopa Liidu eelarvesse, nii et tegemist on jällegi sajaprotsendilise kasumiga liikmesriikide jaoks. mis puudutab kulusid, siis ma usun, et kõik on mõistnud, et Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriigi eelarvet, peatselt kakskümmend kaheksa ning Euroopa Liidu oma on kahekümne üheksas seega. tegemist on Euroopa Liidu pere ühise eelarvega, mida me saame eh, teha paremini selleks, et eh, see eelarve vastaks meie tänastele vajadustele, nagu Alex White ütles Iiri parlamendi nimel. majanduskasvu toetamine ja seda on meil kõigil vaja. seda me ei saa enam tagada täna tõhusalt kahekümne seitsmekesi, kui me eh, kasutame ainult Euroopa Liidu eelarvet. eile õhtusöögil ma ka rääkisin eh, järgmisest suurest ohust. nimelt ei tohi juhtuda, et kahe tuhande kahekümnendal aastal on meil Euroopa Liidu eelarve, mille ulatus, prioriteedid, struktuur ja rahastamine äh, on täpselt äh, samasugused kui äh, kaheksakümnendate aastate Euroopa Liidu eelarve puhul. kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend olev ühine põllumajanduspoliitika ei saa olla samasugune kui põllumajanduspoliitika aastatel üheksakümmend kuni kaks tuhat me oleme näinud, et liikmesriigid on kulutanud äh, valesti vahendeid, osades riikides ei ole osatud jällegi äh, ära kasutada vahendeid, sellega tuleb arvestada. teadustöö valdkonnas on väga palju äh, head ära tehtud, selle juurde enam ei tuleks, energiapoliitika puhul on Euroopa Liidul nüüd pädevus. me ei saa käituda nii, nagu kliimamuut-, kliima soojenemist ei toimuks. me peame seega Euroopa Liidu poliitikat kohandama ning ka vastavad vahendid ette nägema meil on vaja samuti paindlikkust. Eh, me koostame Euroopa Liidu eelarve seitsmeks aastaks, aga probleemiks võib olla see, et me muudame ta paindumatuks selleks seitsmeks aastaks. samas aga võib eh, juhtuda selliseid asju, mida me ette ei näe eh, kui meil oli vaja majanduse taastamise kava, kriisist väljatulekuks läks meil aastaid kui kolmkümmend protsenti tuludest ettevõtetel kaduma läks, siis me ei suutnud neid abistada, kui Aafrika äh, äh, põllumehed kannatasid äh, nii seemnete kui ka väetiste Äh, hinnatõusu tagajärjel ja kui tehti ettepanek äh, kaks miljardit eraldada nende toetuseks, äh, siis läks aega veel kaks aastat, enne kui need vahendid kohale jõudsid. meil on vaja palju rohkem paindlikkust. Need on need järeldused, mis ma teen tänasest väga huvitavast kokkutulekust. ma usun, lugupeetud president, et seeläbi on võimalik ka anda mõtteainet läbirääkimistele, mida Taani eesistuja tutvustab siis juuni ülemkogul ja loodetavasti õnnestub meil Äh, veel kokku tulla omavahel, kuidas täpselt, seda tuleb arutada, aga igastahes tuleb tagada, et äh, nii parlamendisaadikud, valitsused kui ka Euroopa institutsioonid äh, oleksid ühel joonel ja seeläbi jõuaksid ühisele kokkuleppele. Well, thank you, Alain, for a very strong speech suur tänu, Helen, väga huvitava kõne eest ja nüüd Maroš Šefkovitš, komisjoni asepresident. suur tänu, kallis Nikolai äh,, parlamentide liikmed, austatud külalised, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti ja Taani eesistujat nende jõupingutuste eest, mis nad on teinud selle teise konverentsi korraldamisel. Nikolai viitas juba sellele, et Alain oli selle idee autor, aga mina tahan ka rõhutada, et Nikolai oli ikkagi Äh, selle idee autor, et see teine konverents toimub siin Brüsselis ja ma usun, et on hea, et me arutame äh, neid huv-, olulisi teemasid äh, edasi, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku. ja mul on eriti hea meel selle üle, et täna on meil siin külas ka rahvusparlamentide esindajad, nagu te teate, ma külastan Rahvusparlamenti üsna tihti ja ma mõistan, kui oluline on sellise foorumi loomine äh, mõtete vahetuseks, sellepärast et meil on siin unikaalne võimalus kuulata ära üksteise ideed, äh, vaadata seda olulist teemat erinevate nurkade alt ja mõista üksteise seisukohti paremini kui enne ja seetõttu on mul väga hea meel, et meil oli võimalik äh, siin mõtteid vahetada ka koos kõigi äh, Euroopa Liidu rahvusparlamentide esindajatega. Äh, mul on hea meel ka selle üle, et aktiivselt on osalenud äh, regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee, sellepärast et nemad on institutsioonid, mille seisukohad on komisjonile väga olulised, nad esindavad liikmesriikide ühiskonda ja seetõttu suhtume väga tähelepanelikult äh, nii kõigi parlamentide kui ka mõlema komitee liikmete seisukohtadesse. tahaksin ka rõhutada seda, et äh, nagu me kõik teame, läbirääkimised, mis algavad, ei saa olema kerged. loomulikult ei lähe kõik alati pärituult, aga ma arvan, et et äh, me oleme õigel teel ja suudame ajakavast kinni pidada. järgmiste kuude jooksul tuleb teha tõsist tööd meie kõigi poolt, kes me selles menetluses osaleme ja ma usun, et need jõupingutused aitavad tagada vajaliku rahastuse järgmiseks rahastamisperioodiks ja määratleda äh, kulutustele prioriteedid. ja seetõttu ma tervitan väga seda panust äh, Äh, mis te arutelu käigus äh, andsite ja neid mõtteid, mida avaldati. mitmete sõnavõtjate kõnedest jäi kõlama see, et me ei saa ignoreerida praegust majandus- ja finantsolukorda. ja see tähendab seda, et me peame eriti tagama, et järgmine finantsraamistik suudaks toetada meie poolt ühiselt kokku lepitud poliitikaid, tehes investeeringuid õigetesse kohtadesse. praegusel hetkel ja siin ma usun, me saame selgelt öelda, et meil oli väga edukas ja viljakas konverents, mis võimaldas meil tõhusalt ära kasutada seda aruteluaega, mis oli mõeldud omavahendite ja kulutuste käsitlemiseks. täna hommikul juhtis president Barroso oma avakõnes äh, tähelepanu äh, kulutuste lisandväärtusele, mis äh, tekib Euroopa Liidu tasandil võrreldes liikmesriikide eelarvetes tehtud kulutustega. mul oli ka hea meel kuulda asepresident Kruusi äh, Äh, kõnet, kes äh, tõi väga selgeid näiteid selle kohta. seesama teema on tõstatunud ka minu aruteludes rahvusparlamentidega, sellepärast et kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest ja liikmesriikide eelarvetest, siis me peame väga selgelt ära põhjendama selle lisandväärtuse, mida Euroopa Liidu eelarve saab Euroopa majandusele anda volinik Levanovski selgitas äh, hommikul komisjoni lähenemist omavahenditele. ja nagu te juba temalt kuulsite, lähtub komisjon soovist asendada praegune süsteem, mida peetakse liiga keerukaks ja kallutatuks, uue õiglase, lihtsa, läbipaistva süsteemiga, mis oleks paremini seostatud poliitika eesmärkidega. ta selgitas konkreetsemalt, kuidas üle-euroopaline finantstehingumaks tooks kaasa äh, umbes viiekümneprotsendilise vähenemise liikmesriikide RKP põhistes maksetes Euroopa Liidu eelarvesse, kui me teeme kokkuleppe, et kaks kolmandikku äh, finantstehingu maksust läheks Euroopa Liidu eelarvesse omavahendina. Lissaboni lepe rõhutab kui oluline on konsensus Euroopa Liidu eelarvet puudutavates küsimustes ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, tänasel konverentsil Euroopa Parlamendis äh, me kuulsime neid samu ideid, et Euroopa Parlament äh, president Schulzi juhtimisel on äh, eelarve menetlusse täielikult kaasatud ja et tehakse ka koostööd Taani eesistujaga. järgmistel kuudel peame tihendama oma koostööd ähm, muuhulgas ka meie võtmeisikute vahel, ähm, muuhulgas kaasama ka äh, nõu-, ülemkogu presidendi Herman Van Rompuy, et edasi liikuda. Äh, rääkides veel äh, selle sessiooni järeldustest, siis mulle jäi kõlama see, et Euroopa Liidu eelarve on kasvu ja konkurentsivõime tagamise instrument ja et selle eelarve abil on võimalik luua uusi töökohti me olime ka ühel meelel selles osas, et kärped on olulised, kasinuspoliitika on oluline ja et avaliku sektori rahandus peab saama korda, aga äh, kärpeid peab, kärbetega peab kaasnema ka investeeringud teadusuuringutesse, innovatsiooni ja majanduslikud meetmed Euroopa Liidu eelarve on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, eesmärkide saavutamise vahend ja ma olen nõus äh, ka mitme kõneleja seisukohaga, kes ütlesid, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline vahend meie liikmesriikide vaheliste erinevuste ületamiseks äh, tulevasel finantsraamistiku perioodil. liikmesriikide esindajad ja tegelikult ka teised on palunud, et solidaarsus jätkuks, et me rahastaks piisavalt ühtekuuluvusfondi ja struktuurifonde, aga samas on siin ka arvamuste lahknevust ja mulle tundub, et äh, lahku lähevad arvamused näiteks ülempiiride seadmise osas ja mõnede muude konkreetsete küsimuste osas, mille osas arutelu peab jätkuma. aga ma usun, et me kõik oleme ühel meelel selles, et eelarve ei ole mitte lihtsalt numbrid, see on vahend, millega saavutada meie ambitsioonid, see on signaal sellest, millist Euroopat me soovime tulevikus ja ma arvan, et see küsimus on eriti oluline, kui me räägime Eh, just praegusel kriisimomendil Euroopa Liidu tulevikust. ja mina jätan siit äh, arutelust meelde ka selle, et äh, arutelud numbrite üle ei saa olema lihtsad, kõik ootavad, et Taani eesistuja saavutaks suuri edusamme juuni ülemkogul ja ma usun, et me kõik püüame leida õige tasakaalu investeeringute, solidaarsuse eh, ja äh, muude eesmärkide vahel äh, meie eesmärgiks peaks olema aasta lõpuks jõuda ühisele kokkuleppele selleks, et tagada, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve valmistatakse ette õigeaegselt ja et programmid ja instrumendid oleksid kohe aasta algusest kättesaadavad. Äh, me peame kõik töötama selle eesmärgi nimel, sellepärast et Euroopa Liidul on vaja häid uudiseid me näeme, et kriisist väljatulek on aeglane ja me peame saatma selle positiivse signaali, et me oleme vastu võtnud äh, aastani kaks tuhat kakskümmend majanduskasvu soodustava eelarve. see näitaks selgelt, et Euroopa Liit tahab keskenduda oma konkurentsivõimele, Euroopa Liit on solidaarne ja valmistub ette kahekümne esimese sajandi tiheda konkurentsiga maailmaks kokkuvõtteks kordaksin veel, et meie ülesanne ei saa olema lihtne, ma usun ikkagi, et me oleme õigel teel kokkuleppe saavutamise suunas äh, ja saavutame kokkuleppe selle aasta lõpuks ja see kokkulepe saab olema õiglane, tasakaalus, äh, peegeldama ambitsioone ja komisjoni ettepanekus äh, välja toodud prioriteete. me peame kaasama kõik huvirühmad peame otsima lahendusi, mis annaks lisaväärtusi ja aitaks uuendada meie eelarveraamistikku. Nikolai viitas alguses, et me oleme optimistlikud siin laua taga ja et me naeratame. tegelikult ei naeratanud mitte ainult meie, vaid ka paljud parlamentide liikmed ja isegi härra Pööge naeratas nii et äh, minu arvates on see tõesti märk sellest, et me oleme õigel teel ja ma tahaksin tänada kõiki osalejaid äh, selle eest, et te kohale tulite, et te aktiivselt osalesite ja tahtsin tänada Euroopa Parlamenti ja Taani eesistujat selle konverentsi korraldamise eest, suur tänu! Well, thank you, Maras. For... suur tänu, Maras, selle suurepärase kõne eest ja suur tänu ka optimismi jagamise eest äh, nii härra Pöögega kui kõigi teistega siin kojas täna. daamid ja härrad, tänane arutelu näitas, et äh, meil on erinevusi ja mõned riigid tahaksid et eelarve jääks kas nii või väheneks ja et seda ei suurendataks. on neid liikmesriike, kes soovivad, et me pööraksime tähelepanu ülemmäärade, vabandust, ühisele põllumajanduspoliitikale ja ühtekuuluvuspoliitikale, kuid mis meid siin ühendab, on see, hoolimata sellest, kas me oleme Euroopa Parlamendist, komisjonist, esindame nõukogu või liikmesriikide parlamente, meid ühendab kohustus paika panna järgnevateks aastateks Euroopa Liidu eelarve kurss ja panna paika ka kurss selles osas, kuhu poole Euroopa Liit peaks liikuma. sellepärast, et praegusel hetkel on meil viissada miljonit kodanikku, kes ootavad meilt, et me teeksime koostööd. Euroopa on oma sügavaimas kriisis alates pärast teist maailmasõda ja me oleme teinud väga palju vajalikke samme selleks, et vööd koomale tõmmata kärpemeetmete kaudu. ja me oleme vaikselt hakanud nägema valgust tunneli lõpus, kuid meil ei ole võimalik eesmärke täita, kui meil on institutsionaalne sõda komisjoni, parlamendi ja liikmesriikide vahel. meil on võimalik eesmärke täita ainult siis, kui me töötame koos. seepärast Taani eesistujamaana annab endast kõik järgnevatel kuudel selleks, et selle küsimusega nii kaugele kui võimalik jõuda selleks, et selle aasta teisel poolel oleks võimalik rääkida reaalsetest sammudest ja et on võimalik jõuda järeldustele ja kokkuleppele. see on see, mida Euroopal on vaja. kus me investeeriksime majanduskasvu ja töökohtade loomisse. praegu on meil kakskümmend kolm miljonit töötut Euroopa Liidus ja meil on miljoneid noori inimesi, kes vaatavad meile täna otsa ja küsivad meilt, mis on lahendus. ootavad meilt konkreetseid äh, lahendusi. daamid ja härrad, ükskõik milline meie vastutus ka poleks, me kõik kanname üheskoos seda kohustust. tahaksin Taani kui eesistuja nimel tänada Euroopa Parlamenti suurepärase koostöö eest. mitte ainult selles mõttes, et korraldasime selle konverentsi siin täna ja nagu Alain ütles, tegemist on tõesti äh, äh, konverentsiga, millel on kaks isa. mina olin, tegelikult on siiski üks isa, mina kõigest aitasin seda konverentsi korraldada, kuid me kohtusime tõesti reeglipäraselt, kohtusime iga kord enne üldasjade nõukogu, kui seda küsimust arutati ja parlamendi, Euroopa Parlamendi sõnum toodi ministrite lauale, nii et teie häält on kuulda võetud. ja ma loodan, et ka teie liikmesriikide parlamentide esindajad peate väga tihedat dialoogi oma riigi valitsusega. sellepärast, et praegu on aeg mil me peame tegema vajalikud sammud. tegemist on võimalusega, mil, mis langeb meile sülle iga seitsme aasta tagant ja meil ei ole mitte mingeid vabandusi esitada, kui me läbi kukume. ja sellepärast igaüks peab leidma aega minna koju ja tegeleda selle küsimusega. ma võin teile lubada, ma ei saa lubada, et iga avaldus äh, peegeldub hiljem rahasummana eelarves, kuid iga avaldus on, seda ma luban teile, väga tähtsaks sammuks edasi. ja ma olen veendunud, et kui me teeme koostööd, siis on võimalik ka jõuda kokkuleppele selle aasta teisel poolel. daamid ja härrad, suur tänu teie panuse eest, suur tänu tulemast ja kuulutan sellega meie konverentsi lõppenuks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.